Colleghi, grazie, possiamo iniziare i nostri lavori. Kallid kolleegid, tere päevast! ja me alustame nüüd oma tööga, päevakorra kohta märkusi ei ole, seega on päevakord vastu võetud. ja läheme nüüd edasi kuueteistkümnenda, seitsmeteistkümnenda märtsi protokolli juurde, ka siin ei ole vastuväiteid, hästi. seega siis on need ka vastu võetud ja nüüd ma tahaksin äh, teadaannete all ütelda, et Euroopa Parlamendi telemeeskond filmib tänast koosolekut. ning nad on siin Euroopa Parlamendi teenistuses siis ja nad filmivad meie tööd, kui teil midagi selle vastu ei ole, nii et palun leppigem nende siin viibimisega. nüüd aga on meil arvamuste vahetus Robert Cooperiga, kes on minu kõrval siin. ja ta on välisasjade peasekretär ning äh, ta räägib meile välisministrite kahekümne kuuenda aprilli koosolekust ning samuti nõukogu järeldustest, mis sellel nõukogul vastu võeti. lugupeetud peadirektor, tere tulemast, meie jaoks on tegemist suure auga teid äh, tervitada Välisasjade komisjonis, meil on avanenud juba võimalus teiega arutada Iraani olukorda. täna arutame Välisasjade ministrite nõukogu järeldusi kahekümne kuuendast aprillist, proua Ashton äh, palus, et äh, te annaksite meile ülevaate sellest. ma tahaksin meelde tuletada kolleegidele, et härra Cooper asendab kõrget esindajat ning vastavalt ette nähtud korrale siis nõukogu informeerib regulaarselt äh, meie komisjoni välisasjade nõukogu järeldustest ning seetõttu härra Kuuper täna ka siin viibib. tahaksin teda tänada selle eest, et võimaldab meil siis äh, arvamusi vahetada neis küsimustes, esindades siin proua Ashtonit. tahaksin meelde tuletada, et äh, kõneaeg on piiratud, seda ka härra Cooperi puhul, seda selleks, et meie arutelu oleks võimalikult viljakas. tegemist on siis Välisasjade komisjonis arutatavaid küsimusi. pärast me arutame küll neljanda päevakorrapunkti all välisteenistuse küsimusi, kuid seda me praegu siin ei aruta. seda punkti tutvustab meile Hispaania eesistuja nii et ma kordan, tegemist on siis äh, ministrite nõukogu järeldustega, mis äh, leidis aset eelmisel esmaspäeval ning äh, samuti puudutab see ühist julgeoleku- ja välispoliitikat ning meie tsiviil- ja sõjaväemissioone, mis on praegu käimas. samuti me räägime Euroopa, Pakistani, Afganistani poliitikast, välimistest Sudaanis, väljakutsetest, mis meid selles osas ees ootavad ning viimaseks punktiks on olukord Kirgistanis. ning äh, taaskord äh, tänan väga, härra Kuuper, et siin viibite täna ning äh, palun sõna on teil veerand tunniks um,. Kirgiisistan, see on. Okay, that's no. That's ah, okay, okay, thank you very much. Thank you, thank you very much uh,, chairman. suur tänu, härra esimees. nagu te ütlesitegi, kõrge esindaja palus, et ma teda täna siin asendaksin ja tahaksin öelda, et meie jaoks on see selline üleminekumeede. vaatame, mis saab hiljem, siis kui välisteenistus on juba loodud välisasjade nõukogu eelmisel nädalal, kahekümne kuuendal aprillil, oli keerukas äh, mitmetahuline sündmus. kõigepealt oli, olid nii eraldi kui äh, ühised istungid kaitseministritel ja välisministritel. arutati paljusid sisulisi küsimusi, mida ka teie just mainisite, kaasa arvatud Afganistan, Sudaan, Birma ehk Myanmar ning Kõrgõzstani kriis. oli ka lühike arutelu Somaalia teemal. kaitseministrite kohtumisel arutasid ministrid ole-, käimasolevaid operatsioone arutati institutsionaalseid ja strukturaalseid küsimusi, mis on seotud Euroopa välisteenistuse loomisega, kaasa arvatud koosolekute korraldamine kaitseministrite formaadis, välis- ja kaitseministrite nõukogudes ja välisministrid ähm, arutasid välispoliitilisi strateegiaid tähtsamaid prioriteete ja suhteid. üksikasjadest rääkides alustaksin kaitseministrite koosolekust. arutati käimasolevaid sõjalisi operatsioone, eriti Atalanta operatsiooni Somaali rannikul rõhutati vajadust äh, piraatluse põhjuste ja tagajärgedega tegeleda, kaasa arvatud ning laevade kaitsega. kõrge esindaja kinnitas, et ta kavatseb äh, sellesse piirkonda sõita, et äh, näha ise koha peal, kuidas töö kulgeb ja millised on järelmeetmed. edasi arutasid ministrid koolitusmissiooni mis on alanud Somaalias. see on äh, katse ka maismaal midagi ära teha lisaks merele. see on samuti ÜRO üldise programmi kontekstis. ning äh, lõpetuseks toimus ka mõttevahetus Altea missiooni teemal, see on Euroopa Liidu Bosnia missioon kus äh, väge, kus jõudude moodustamine on, on tähtsa, tähtsaim küsimus. ministrid tervitasid kõrgesindaja soovi regulaarselt kohtuda välisministrite nõukoguga äh, kaitseministrite formatsioonis selleks, et arutada just kaitseministrite pädevuses olevaid küsimusi. ning ta teavitas ka kaitseministreid Euroopa välisteenistusega seotud arengutest. me, selle juurde tulete hiljem ka täna tagasi oma koosolekul. proua Ashton rõhutas, äh, millised äh, eelised on organisatsioonil, mis võimaldavad Euroopa Liidul äh, kõikehõlmavat lähenemist rakendada, kasutades erinevaid vahendeid probleemide lahendamiseks ametlikul koosolekul kaitseministrid arutasid äh, mereohutust ning äh, kõrge esindaja komisjon ja liikmesriigid said äh, üleskutse hakka, edasi viia seda keerukat teemat. kõrge esindaja teavitas ministreid ka sellest, millised mõtted hetkel on katastroofiabi osas liikumas Euroopa Liidus, äh, silmas pidades Haiti maavärinad ning Euroopa Liidu panust, liikmesriikide panust äh, selle kriisiga tegelemisel. kaitseministri, ministrid arutasid äh, kaitsevahendite kasutamist toetamaks humanitaaralal tehtavat tööd see äh, on arenguministrite äh, arutelude teemaks, kui nad kohtuvad välisministrite nõukogul järgmisel nädalal. ehk siis Haiti ning äh, tegeldakse siis ka looduskatastroofidega. ühisel koosolekul, kus osalesid nii kaitse- kui välisministrid, arutati küsimusi kahes osas kõigepealt äh, nõukogu koht, enda kohtumine, kus arutati seda, kuidas rakendatakse Euroopa Liidu tegevuskava Afganistanis ja Pakistanis, nagu kuus kuud tagasi oli kokku lepitud, kui rakendamist alustati. ja kõige tähtsam on siin olnud äh, see, et äh, suursaadik Šatskas nimetati ametisse Euroopa Liidu esindajana Kabulis. seejärel toimus mitteametlik nõukogu istung, kus NATO peasekretär Rasmussen oli kohal külalisena. ta selgitas, mida parajasti teeb NATO ning toimus ka laiaulatuslik Äh, elav arutelu selle üle, milline võiks olla tihedam koostöö Euroopa Liidu, NATO ja ÜRO vahel. Neil kõigil on nüüd oma esindajad, vastnimetatud esindajad Afganistanis ja kõigil neil on soov, tugev soov teha koostööd. pärast selle istungi lõppu ja NATO peasekretäri lahkumist arutasid välisministrid Sudaani küsimust ja seda valimiste taustal, mis parajasti on päevakajaline küsimus. pigem vaadati küll edasi kui tagasi. valimised iseenesest on osa kõikehõlmavast rahulepingust, koostöö- ja partnerluslepingust mis äh, käivitas protsessi, mis nõukogu jaoks on väga tähtis. nõukogu rõhutas riskide ja Euroopa panuse tähtsust. kõrge esindaja Kirgi-, Kirgistani osas äh, rõhutas Euroopa Liidu reaktsiooni, ministrid äh, võtsid vastu järelduses, milles rõhutati avaliku korra taastamise, demokraatia taastamise pakilist vajadust. seal rõhutati, et äh, tuleb äh, tegutseda koos uute ametivõimudega Kõrgõzstanis, et tagada teatud tegi-, demokraatlik legitiimsus vähemalt mõne aja möödudes Kõrgõzstanis nõukogu võttis vastu järeldused Birma, Myanmari kohta, muuhulgas rõhutati Euroopa Liidu muret valimisseaduse üle. arutati, kas oleks võimalik saata Euroopa Liidu missiooni sellesse riiki aasta lõpul. A punktide osas võeti vastu otsus pikendada sanktsioone ühe aasta võrra muude küsimuste all. välisministrid äh, tulid tagasi Atlanta operatsiooni küsimuse juurde. Äh, ehk siis ähm, piraatluse vastase võitluse juurde. arutati seda, kas ole, kas arutati Keenia valitsuse võimalikku otsust öö, äh, piraatide üleviimise kohta kõrge esindaja rõhutas oma soovi leida jätkusuutlikum lahendus ja see on ka põhjus, miks ta peatselt soovib sellesse piirkonda sõita. siis oli lõunasöögi ajal välisministritel mõttevahetus selle üle, millised on strateegilised prioriteedid, kaasa arvatud ressursside kasutamine ja suhted äh, võtmepartneritega. härra esimees, ma arvan, et äh, need olidki peamised teemad, mida nõukogus arutati. lisaks, nagu te ka varem ütlesite, võttis nõukogu vastu järeldused ÜJKP operatsioonide kohta, mis praegu on käimas. tänan. Grazie, doktor Cooper, lei ha messo sul tavolo. suur tänu, doktor Cooper. Te mainisite väga paljusid huvitavaid teemasid ja väga paljud kolleegid on sõna soovinud. enne kui ma neile võimaluse annaksin oma kommentaare esitada, tahaksin ma juhtida tähelepanu selle, sellele, et kuna väga palju inimesi on sõna soovinud, siis on teil võimalik sõna võtta ainult pooleteiseks minutiks, et võimalikult paljud saaksid selle võimaluse kõigepealt härra Salafranca, palun. Eh, gracias, eh, señor presidente. Quisiera también dar la bienvenida al señor Cooper una vez más con nosotros. suur tänu, ma tahaksin tervitada härra Cooperit. sest et eh, ma tahaksin omalt pooltki tervitada eh, härra Cooperit, kes eh, on esitanud meile väga korraliku ülevaate meie eilsetest või sellest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 sellest äh, on tingitud väike tehniline viperus, jätkame. E, e, nõukogu järeldustes räägitakse võimalusest alustada läbirääkimisi kolmandate riikidega. on riike, kes, kes teevad, kes on koostöö teel, näiteks Hiina võiksite ehk anda täiendavat informatsiooni, kas see toimus hiinlaste soovil või on tegemist Euroopa Liidu algatusega? ja mis puudutab äh, ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, sooviksin kuulda teie käest äh, põhjalikumat hinnangut nendele avaldustele mis on tehtud Euroopa Kaitseagentuuri teemal. tänan, härra Salafranca, nüüd saab sõna härra Svoboda. Um, on security and defense issue we had an extensive discussion yes-. Äh, me rääkisime oma ale-, asa-, alakomisjonides äh, huvitavatel teemadel, aga meil ei olnud võimalik põhjalikult sellest rääkida ja kõigepealt tahtsin küsida Bosnia kohta. Te olete, härra Cooper, ise osalenud Bosnia läbirääkimistel ja nüüd on olnud uued läbirääkimiste voorud. ameeriklased ütlesid Washingtonis eelmisel nädalal, et selle eesmärgiks on asjade lihtsalt hoos hoidmine. kuidas teie hindate neid uusi läbirääkimisi seoses põhiseaduse ja teiste oluliste teemadega Bosnia jaoks? siis äh, Kõrgõzstan me rääkisime Kesk-Aasia strateegiast Saksa eesistumisel, seal ei ole üldsegi ju tegemist ühe riigiga, vaid erinevate riikidega, kus on vaja abi ja toetust, kas ei oleks põhjas, põhjendatud selle strateegia taaselustamine Usbekistani ja teisi naaberriike silmas pidades? siis kolmandaks, te alguses mainiti äh, Iraaki, kuid Iraagist ei rääkinud välisministrid, nii palju kui ma aru saan. Washingtonis me kuulsime, et äh, kongress kavatseb sanktsioonide resolutsiooni vastu võtta, hoolimata valitsuse mitmepoolsetest pingutustest ja need äh, sanktsioonid äh, võiksid kahjustada Euroopa Liitu riikide pingutusi. kas välisministrid äh, välistalitus on teadlikud sellest võimalikust äh, Ameerika Ühendriikide kongressi otsusest äh, ja kas kavatsetakse midagi ette võtta ameeriklaste ühepoolsetele pingutustele selles vallas? härra Watson, palun. Grazie, president um,. I wonder if I might uh... suur tänu, härra president, kõigepealt äh, tahaksin ma tervitada seda uudist, et kaitseministrid kavatsevad hakata tulevikus kohtuma korrapärasemalt ja korra kohtuma ka välisministritega korrapäraselt. minu jaoks tundub see ainus mõistlik lähenemine liidu arengu seisukohast. aga mul on kaks konkreetset küsimust härra Cooperile, üks puudutab Afganistani. Te rääkisite lühidalt Afpakist Äh, võib-olla peaks seda siiski tundma Af-, Pak-, Afi äh, nime all, pidades silmas julgeolekuolukorda Afganistanis, mis minu fraktsiooni arvates on muret tekitav. ja võib-olla te räägiksite natukene täpsemalt sellest ja võib-olla kas te räägiksite ehk veel kaitseministrite kavast parema tööjaotuse saavutamisele Europoli ja NATO vahel, millest rääkis ta, ma usun, ka härra Rasmusse. kõrge esindaja läheb paari nädala pärast Indiasse, kas see on ka üks teemasid, mida kavatsetakse rääkida, millest kavatsetakse rääkida India valitsusega ja sellisel juhul millistele sammudele kutsub kõrge esindaja India valitsust üles. ja siis eh, ehk te võiksite rääkida ka eh, tapmistest mis ei ole juriidiliselt õigustatud, Ameerika Ühendriigid on äh, endiselt seotud mõningate juhtumitega, kus üritatakse äh, inimesi mitte vahistada, vaid äh, selle asemel hoopis tappa, kas on mingisuguseid arenguid, kas sellest on räägitud ja millised on seisukohad? me oleme näinud ka juriidiliselt nii-öelda põhjendatud või õigustatud tapmisi Taiwanis, hukkamisi nii-öelda ja ei ole midagi tegemist midagi, millegi nii hulluga, kui me näeme Hiina Rahvavabariigis, kuid siiski sellised arengud hukkamise suunas on murettekitavad ja vajavad meie hukkamõistu. ja nüüd proua Lunatšek, palun. suur tänu, härra president ka mina tahaksin kõigepealt tänada härra Cooperit äh, selle eest, et ta tuli täna siia meie ette, et rääkida meile nõukogu kohtumisest. tulevikus, ma loodan, äh, on võimalik äh, kohtuda kas teiega või siis heal juhul ka proua Ashtoniga kohe pärast nõukogu kohtumist, mitte nädal aega hiljem. aga siiski, tänan, et te olete täna siin ka mina tahaksin puudutada Kesk-Aasia strateegiat, mida mainis juba härra Svoboda, see on minu arvates oluline programm, millega nõukogu võiks jätkata ja siis tahaksime Juleksi, Juleksist rääkida Kosovos mina külastasin just Kosovot, olles Kosovo raportöör ja mul oli üks väga huvitav kogemus, äh, sest et mul õnnestus olla seal, kui Julex alustas oma uurimisi, kõrgetasemelisi uurimisi Transpordiministeeriumis transpordiministrid äh, süüdistatakse korruptsioonis ja nõukogu järeldustes räägiti ka sellest, kui oluline on, et Julek osaleks prokuratu-, prokuratuuri töös ja sensitiivsetes kohtuasjades ja õnnitlesime teda selle protsessi algatamise ja toetamise poolest ja uurimiste eest korruptsiooniasjus. aga nagu te teate, võib tekkida teatavaid probleeme sellistes uurimistes saatkondadega, eriti Ameerika Ühendriikidega näiteks, sellepärast et härra Tachi ja Juleksi puhul oleks võib-olla mingisuguseid teisi lahendusi nende arvates ja ma tahaksin teada milline on nõukogu seisukoht praegu selles valdkonnas ja kuidas kavatsetakse ja kas kavatsetakse äh, korruptsioonivastast võitlust ja härra Julotskit toetada? Äh, ultime. suur tänu. ja siis see oli viimane kõneleja selles esimeses küsimuste voorus. härra Lõi-, proua Lõõsing, palun, teil on ainult poolteist minutit kõneaega. Haben alle zwei Minuten gesprochen, eigentlich würde ich das gerne für mich auch in Anspruch. suur tänu, teised kolleegid rääkisid kaks minutit, mina sooviksin ka sel juhul kaks minutit rääkida. aga härra Kuuber, nõukogu järeldustes lõikes kaheksakümmend kaheksa on näha, et nõu-, Euroopa Liit on teinud ettepaneku NATO-le koostöö tugevdamiseks kuid ma ei ole näinud neid järeldusi konkreetselt, ma tahaksin neid järeldusi ise lugeda, kas need on, äh, tegemist on mingite konkreetsete avalike ettepanekutega NATO-le, kas äh, meie saame neid ka näha ja millal Euro Euroopa Parlamendi liikmeid informeeritakse nendest ettepanekutest, mida on NATO-le tehtud. lõikes kuusteist räägite te koostööst äh, Juupoli ja NATO koolitusmissiooni vahel. Te ülistate seda koostööd, kas te võiksite tuua meile ka näiteid selle kohta, millistes valdkondades on see koostöö olnud tõhus? ja lõikes kuus ütlesite te, et Juleks Kosovos peaks oma tööd jätkama ka põhjapiirkonnas, praegusel hetkel on Serbia päritolu elanikud olnud sellele vastu, kuid äh, ma tahaksin teada, kas nüüd on Serbia pool valmis äh, olnud äh, seda toetama? Grazie, la parola al dottor Cooper per la... suur tänu, härra Cooper! Thank you uh,, thank you very suur tänu! ma võtan küsimused ühekaupa läbi. kõigepealt härra Salafranco käsitles Somaaliat ja suhteid kolmandate riikidega. loomulikult on kolmandaid riike ka erinevat liiki kolmandaid riike, on kolmandaid äh, riike, kes teevad koostööd meiega või töötavad meiega kõrvuti ja siis äh, on kolmand-, on riike, kelle puhul me teeme koostööd äh, kohtuprotsesside vallas ja just nimelt need teised riigid on valmistanud meile muret, me oleme pöördunud erinevate riikide poole praegusel hetkel. Keenia, Seychellid. Nendega on meil kokkulepe, Mauritius, Uganda, Lõuna-Aafrika, Mosambiik on riigid, kellega me oleme äh, valmis sõlmima võimalikke lepinguid selleks, äh, et me saaksime koormat äh, piirkonna riikide vahel äh, paremini jagada, selline lahendus oleks tõenäoliselt jätkusuutlikum. mis puudutab äh, koostööd äh, laevastiku tasandil ja mereoperatsioonide tasandil, äh, siis kui ma ei eksi, mainis härra Salafranca ka Hiinat. Hiinaga koostöö jätkub on Nendes vetes on äh, Hiina alus, kellel on äh, peakorteriga pidev kontakt, nii et äh, koostöö Hiinaga on olemas. sama puudutab Jaapanit. Jaapani laevastiku lennukite info on meie jaoks äärmiselt oluline ja selline koostöö on oluline kõikide riikide jaoks, kellel on selles piirkonnas, selle piirkonna vetes laevu ja meie sõjalised kontaktid Hiinaga on muidugi äärmiselt huvitav, aga see on ka meile kasulik ja konstruktiivne koostöö antud hetkel ja see näitab, et piraatlus on oluliseks probleemiks kõikidele riikidele mis puudutab härra Svoboda küsimust äh, Bosnia kohta, siis äh, sellest me nõukogus ei rääkinud, ehkki Altea operatsiooni mainiti järeldustes. kuid äh, ma ütleksin, et valimiste-eelses olukorras kohalikku õhkkonda parandada ja edusamme oodata ei ole vist eriti põhjendatud. ma arvan, et me peaksime pigem mõtlema sellele, mida meil annab ära teha pärast valimisi. see on siis Euroopa Liidu seisukoht praegusel hetkel. mis puudutab Kõrgõzstani ja Kesk-Aasia strateegiat, siis Kesk-Aasia strateegia on endiselt jõus Pierre Morel äh, tegutseb äh, selles piirkonnas äh, ja me keskendume, töötame selle strateegia kallal. kui asjad arenesid, läks Pierre Morel kohe ka Kõrgõzstani. tegemist on piirkonnaga, mis jääb endiselt nõukogu tähelepanu keskmesse. me kohtleme seda prioriteetse piirkonnana ka tulevikus, kuivõrd ühes riigis toimuv mõjutab möödapääsmatult ka teistes, teiste riikide arenguid. härra Svoboda küsis ka Iraani puudumise kohta meie päevakorrast, see on meie päevakorras, kuid see on meie päevakorras järgmise nädala kohtumistel. praegusel hetkel oli meie nõukogu kohtumise päevakord väga tihe ja pingeline, seetõttu otsustasime selle küsimuse järgmisse nädalasse edasi lükata ja kõrge esindaja on pöördunud Ameerika Ühendriikide pea välisministri poole küsimusega kongressi resolutsiooni kohta ja me tahaksime, avaldanud soovi suurendada oma koostööd Iraagi osas ning mõistes hukka igasugused ühepoolsed sammud härra Watsoni küsimused, eh, mis puudutasid Afganistani ja Pakanist-, Pak-, Pakistani. ja eh, Pakistani tippkohtumise pidime me ära jätma paraku maavärina tõttu, millest oli kahju Euroopa Liidu NATO koostöö kohta võib öelda nii palju, et eh, tegemist on lihtsalt mõistliku tööjaotuse küsimusega praegusel hetkel, mis on meie jaoks kõige olulisem küsimus. NATO peasekretär on rääkinud eh, omalt poolt, kui oluline on see koostöö ja korrapärased kontaktid meie töötajate vahel. NATO-l on praegu Afganistanis väga ulatuslik äh, rahuvalvemissioon, kuid äh, Juupoli ja NATO tegevused on ühildatavad, äh, väga hästi ühildatavad. Juupol on teinud koostööd peakorteritega organisatoorilis-, organisatoorsetes küsimustes, käsuahela küsimustes, kontrolli küsimuses ja aidanud kaasa kohtueksperti, ekspertiisiga luureandmetega ja nii edasi. ja niikaua, kui Afganistani äh, politsei tegutseb äh, nii-öelda militia äh, laadselt, siis on vaja ka nõndanimetatud tavapoliitiku, politseinikuid kõrge esindaja räägib kindlasti Afganistanist ka Indias külaskäigu ajal. Indial on sag-, on alati olnud tähtis roll Afganistanis ning on oluline, et India rolli Pak-, Pakistanis ei mõistetaks valesti, aga ka Afganistanis. iseäranis Pakistani poolt. ja kui lubate, siis äh, selle juriidiliselt äh, õigustamata tapmiste küsimuse jätaksime vastama, vastamata, võib-olla vastaksime, vastaksin selle kohta hiljem, kui me oleme sellest rääkinud, tegemist on äärmiselt raske küsimusega ja me ei ole sellega praegusel hetkel põhjalikult äh, tegelenud. härra esimees, ma oleksin pidanud alguses ütlema, et ma vabandan, et olen äh, siin sel nädalal ja ei tulnud kohe, eelmisel nädalal kohe pärast nõukogu kohtumist, kuid äh, kohe pärast äh, kohtumist läht-, sõitis kõrge esindaja Lähis Itta ja mina olin tema saatjaks sellel missioonil nii et paraku ei saanud ma teie juurde tulla seetõttu. ja proua Lunatšek. mis puudutab Juleksit, siis ma olen nõus proua Lunatšekiga, et väga tore, et Juleks tegutseb ka korruptsioonivastase võitluse piirkonnas ning võib-olla oleks äh, kõige mõistlikum siinkohal öelda, et ma nõustun proua Lunatšekiga selles osas, et tegemist on väga tundliku küsimusega. mõnikord äh, kuritegevus ja poliitika käivad käsikäes selles äh, maailma osas nii-öelda, mis puudutab juuleksit, siis väga suur roll on äh, juristidel, ju oleks siis äh, kohtunikel, süüdistajatel, äh, kes tegutsevad lähtuvalt neile esitatud andmetest. Nemad otsustavad algatada kohtuasja siis, kui nad leiavad, et on piisavalt tõendeid kohtuasja alustamiseks ja ma usun, et te räägite täna Kosovost äh, teie tänase kohtumise jooksul ja ma olen ka lugenud läbi selle suurepärase raporti, mille austatud Euroopa Parlamendi liige on koostanud. ja ma arvan, et ma juba osaliselt vastasin ka proua Lösingi küsimusele, mis käsitles äh, tööjaotust Juulaksi, Juulaksi ja Juupoli vahel. me leppisime kokku Rasmusseniga, et tegelikult Juupoli tegevus ja NATO tegevus sobivad suurepäraselt kokku. meie eesmärgiks oleks tagada õige kaitse. ja kui meil on õige kaitse, õiged ohvitserid, siis me tahaksime laiendada Juupoli tegevust viia see kaugemale kui Kabul ja äh, seega aidata kaasa avaliku korra tagamisele ka väljaspool Kabulit äh, paiknevates äh, linnades. mis puudutab Juleksi tegevust Põhja-Kosovos, siis minu teada on Juleksi tegevus teretulnud sest et kohalik elanikkond elab äh, piirkonnas, kus õigusriigist äh, ei ole eriti äh, mingisuguseid märke ja mõned inimesed peavad tundma muret oma omandiõiguse pärast, pole ka paigas täpselt sellised lihtsad asjad, nagu mida teha siis, kui juhtub autoõnnetus ja nii edasi ja seetõttu on rahvastik valmis Juuleksi tegevust vastu võtma ka, ka teistes piirkondades. suur tänu! suur aitäh, doktor Cooper ja nüüd läheme edasi järgmise küsimuste vooruga. ning äh, esmalt kolleeg Schlufling, Schöpflin, vabandust. It's all right, I am quite used to it eesistuja vabandab häälduse pärast ja kõneleja ütleb, et on sellega harjunud. Te mainisite Hiina rolli ühes konkreetses kontekstis, kuid laiemalt vaadates, kuidas te näete Hiina positsiooni erinevate Euroopa Liidu välispoliitiliste tegevuste suhtes, kas nad toetavad meid, on nad ükskõiksed, oportunistlikud, positiivselt meelestatud või midagi muud? domanda breve <laughs> ringa-. see oli lühike küsimus, suur tänu. järgmisena härra Vaigel. Grazie, signor presidente. Eh, mi smo imeli včeraj na DEVE zahvaljujoč eh, suur tänu, eh, DEVE komisjonis tänu väga loomingulisele juhtimisele, mida viis läbi üks meie kolleegidest, toimus meil sisuliselt väga huvitav arutelu samal teemal, mida me täna siin arutame. ma võin öelda, et meie ühine järeldus oli, et me peame kiiresti hakkama tegelema sisuga, kui me räägime nõukogu järeldustest, et me võime jätta tähelepanuta tehnilise informatsiooni. härra Cooper, te andsite palju sisulist informatsiooni, ma olen teile selle eest väga tänulik. eriti, mis puudutab Bosnia-Hertsegoviinat, aga ka teisi küsimusi. meie jaoks on tähtis e-, eelkõige teada, millises suunas laev sõidab. kas me täpselt teame, mida me tahame saavutada, kas me, kas on ka olemas poliitiline stsenaarium meie kohalolekuks piirkonnas Guinea-Bissaus on meil missioon, mis ei ole absoluutselt vajalik, mis tuleks kiiresti ära kaotada. Bosnia-Hertsegoviinas on puudu poliitilisest analüüsist ning on terve rida muid küsimusi, kus Euroopa Parlamendi liikmetel oleks soov edasi liikuda. aitäh ja sõna järgmisel kõnel. proua Lohviiler, mul on kaks lühikest küsimust, üks puudutab äh, konverentsi rahvusvahelise äh, kriminaalkohtu teemal kolmekümne esimesel mail. inimõiguste allkomisjonis oleme me arutanud äh, selle ettevalmistamist. oleme aga saanud ka kuulda, et ühist seisukohta eriti ei ole näiteks küsimuses kuidas Euroopa Liit tegeleb erinevate küsimustega, see on kokkuvõtteid tegev konverents, kuid ka väga poliitiline konverents. seepärast on väga tähtis, et Euroopa Liit, kes toetab rahvusvahelist kriminaalkohut, oleks seal esindatud ja kõneleks ka ühel häälel. kas te võiksite selgitada, kui kaugele on jõudnud ettevalmistus? minu teine küsimus on seotud Iraaniga. Te ütlesite, et äh, arutate seda järgmisel nädalal. seega oleks hea teada, kes osaleb läbirääkimiste meeskonnas äh, Iraani tuumaküsimuses, nagu härra Solana minevikus. kas Lady Ashton võtab üle härra Solana rolli? ja mis G viis pluss üks läbirääkimiste tulevik saab olema? Äh, kui hakkab tööle Euroopa välisteenistus. aitäh ja sõna järgmisel kolleegil. härra Fred, suur aitäh, äh, suur aitäh äh, teile, mul on üks küsimus Birma kohta. siin räägiti äh, missioonist ning ma tahaksin teada, millised on meie eesmärgid täpselt. kas meie sooviks on äh, edasi lükata valimised, sellepärast et praegune seadusandlus ei võimalda korrektselt valimisi korraldada või pigem tahame me toetada mõnes mõttes seda valimisprotsessi ja selle kohaselt peaksid siis valimised ikkagi kahe tuhande kümnendal aastal alle ähm, aset leidma, nii et sellisel juhul on väga oluline see missioon. jah, te tegite väga lühidalt, meil on nüüd natuke rohkem aega, palun, järgmine kolleeg uh,. I too would like to. suur tänu. Äh, ka mina tahaksin esitada küsimuse Iraani kohta uh, see teema on alati, põhjustab alati elavat arutelu. eelmisel nädalal olin Washingtonis äh, Ameerika Kongressi osalusel toimunud konverentsil. kummaline on seda edasi lükata järgmisele nädalale, just sellel nädalal on toimunud olulisi sündmusi, kus Iraanil on oluline roll eh,, Ahmadinejad ja tema meeskonnas, tema ja tema meeskonna sõit USA-sse, see, et Iraan võeti vastu ÜRO naiste õiguste komisjoni ja kui me nüüd sellest räägime järgmisel nädalal, see ei tundu õige ajastus, kui me tahame ühtset Euroopa seisukohta nendes olulistes küsimustes. eelmisel nädalal senatis USA-s vabariiklased ja demokraadid äh, kõik toetavad ühepoolseid sanktsioone tugevalt ja üks põhjuseid on just Euroopa vaikimine. ma arvan, et me ei tohiks lasta ameeriklastel sellist retoorikat kasutada ja me peame tõesti püüdlema ühel häälel kõnelemise poole, sest nii inimõigused kui tuumaküsimus on väga olulised Iraani puhul, seega kutsuksin teid ja teie kolleege üles tegema koostööd parlamendiga. siin on meie jaoks need teemad väga tähtsad. tahaksin küsida, kas te näete Türgi jaoks mingisugust rolli äh, Iraani küsimuses ja kas Euroopa Liit saaks kuidagi seda rolli edendada? sõna vastuseks saab härra Cooper ja palume teil ka ajapiirangust kinni pidada. suur tänu, härra esimees, ma üritan teha nii lühidalt, kui härra Schöpflin seda tegi ma vastan küsimustele, kuigi kõik ei olnud otseselt seotud nõukoguga. ütleksin härra Schöpflinile, see ei ole seotud nõukoguga, kuid äh, olles käinud proua Ashtoniga Hiinas, leian ma Hiina, et Hiina lähenemine on üldiselt väga positiivne väga paljudes äh, küsimustes. ütleksin, positiivne, kuid siiski pisut distantseerunud. ja seepärast olingi huvitav täheldada, et Somaalia juhtumil on meil ühised huvid praktilistes lähenemistes. on huvitav, kuidas Hiina tunneb huvi ka Afganistani vastu, mis on siiski nende naaberriik. me oleme ka Hiinaga arutanud selliseid küsimusi nagu Sudaan ja Somaalia Hiina on järjest enam globaalne partner ja temaga on väärt äh, dialoogi alustamine. härra Vaigel, ma kõhklen siin pisut, ei tahaks hakata analüüsima poliitilist olukorda Bosnias, see on alati keerukas ja, ja ei paku rahuldust kuid võib-olla tuleks rõhutada seda, mida mina peaksin positiivseks mõjuks mi, re, pärast seda, kui Serbia parlament võttis vastu resolutsiooni president Tadici juhtimisel, kus äh, rõhutatakse territoriaalset terviklikkust ja austust äh, naabrite vastu, kuid see positiivne uudis tuleb pigem välja, väljastpoolt Serbiat, kuid üksikasjalikumalt oleks neid küsimusi siinkohal siiski raske arutada. Guinea-Bissau kohta. me vaatame üle missiooni ülesandeid seal. on terve rida riske, mis on seotud Lääne-Aafrikaga, mis on seotud narkokaubandusega eriti ja küsimus on, et mis on kõige tulemuslikum viis, kuidas tegeleda nende sageli kaootiliste olukordadega. proua, proua Lokkpiiler. nõukogu ei arutanud äh, seda küsimust. E, Euroopa Liit muidugi on ICC tugev toetaja äh, ma küll ei olnud ise sellel konverentsil, millest ta rääkis. Iraani kohta. Iraani kohta oli küll kaks küsimust, vastaksin koos. arutelude ajastus. Iraani osas toimub pidev edasiliikumine. mõnikord toimuvad arutlused nõukogus, regulaarselt toimuvad arutlused BSE-s sündmuste voog on pidev. proua Ashton äh, New Yorgis äh, NPT lepingu läbi oh,, viibib NPT läbivaatamise konverentsil ja tal on ilmselt seal ka võimalus äh, kõnelusteks selle kõrval. ta on arutanud seda Hiinaga ja vastuseks proua Šakele on ta ka rääkinud sellest Türgi välisministriga. nii et asjad on pidevalt, äh, need küsimused on pidevalt meie tähelepanu objektis mingil hetkel kõnelused äh, elustuvad iraanlastega taas. sanktsioonide eesmärk on tuletada iraanlastele meelde, et me soovime probleemi lahendada läbi läbirääkimiste ja kokkuleppe. ja sanktsioonide mõte on samuti juhtida Iraani tähelepanu sellele, et kui me küsimust ei laheta läbi, läbi kokkuleppe, siis tuleb leida teisi vahendeid, kuidas nad tuua läbirääkimiste laua taha. seega meie soov tagasi pöörduda läbirääkimiste laua taha iraanlastega niipea kui võimalik, niipea kui nad on valmis kõnelema asjade tuumast. ja kui see nii ju, sünnib, siis ma arvan, et Catherine Ashton võtab ka üle Javier Solana rolli nagu see oli minevikus. kas kolm pluss kolm või viis pluss üks, kas seda mõjutab Euroopa välisteenistus, ma ei usu. seda grupp, seda võiks ka kutsuda kolm pluss kolm pluss üks grupiks, sest on kuus riiki pluss Euroopa Liit. härra Preeda küsimus mis puudutas uurimismissiooni Birmasse. härra esimees, ma ei arva, et, et äh, on palju lootust, et me suudame muuta valimisseadust Birmas. uurimismissioon seab sihiks jõuda kõikide erakondadeni, mitte ainult äh, suhelda valitsusega, suurendada meie, laiendada meie kontakte see on igasuguse missiooni ülesanne Birmas, parandada meie teadmisi, laiendada kontakte. me tahame teha koostööd kõikide nendega Birmas, kes soovivad näha demokraatlikku tulevikku ja lepitust. ma pooleldi vist juba vastasin proua Šaki küsimusele me oleme pid-, olnud Iraani osas äh, pidevalt äh, tegevad viimase viie-kuue aasta jooksul. Euroopa Liit on äh, mitmelgi korral tugevdanud ÜRO sanktsioone. kahjuks see aga Washingtoni kõrvu ei tundu alati jõudvat, kongressi kõrvu meie seisukoht on väga lähedane Ameerika valitsuse omale ja me oleme nendega alati olnud koostöömeelsed Türgiga. Türgi valitsus, nii välisminister kui peaminister omavad väga häid kontakte Iraaniga, nad on Iraani naabrid, nad teavad Iraanist palju ja ma leian, et nende analüüs ja nõuanded on väga kasulikud. ja just sellel taustal mm, pidas proua Ashton väga huvitavaid ja pikki arutelusid Türgi välisministriga. nii et me võime siin olla lähedal Türgile, kuigi me ei ole alati nõus kõigega, mida nad ütlevad Thank you to you. L'ultimo gruppo di interventi. ja nüüd viimane sõnavõtjate voor. ja proua Koomes kõigepealt. suur aitäh, härra Cooper. The statement that is put out mind vapustas teie avaldus Sudaani valimiste kohta. see püüab otsekui õigustada või äh, ignoreerida meie valimismissioonide avaldusi. me ütlesime selgelt välja, et äh, valimised ei äh, vastanud standarditele, nõukogus nõukogu on aga sõnastanud seda kuidagi leebemalt, peenemalt, öeldes, et tunnistab, et on olnud puudujääke, kuid kui avaldused esitati, kui esitati raportid valimisvaatlusmissioonide poolt, siis kohe äh, hakati ka meie vaatlejaid tagasi kutsuma ja proua Ashton ei öelnud äh, mitte midagi äh, Bashiri kohutavate avalduste kohta, kus Bashir ähvardas käed ja sõrmed maha raiuda meie valimisvaatlejatel. ja väga oluline on tagada, et me ei et jälle ei ole tegemist läbikukkunud riigiga või järjekordse diktaatorlusega Sudaani piirkonnas. me tahame demokraatlikku muutust Sudaanis, Põhja-Sudaanis ja selline avaldus äh, nõukogu poolt, äh, et meil puudub auto, autonoomne Sudaani strateegia, et me lihtsalt äh, käime ameeriklaste järel, jälg, jalajälgedes ja samuti need avaldused julgeoleku- ja kaitsekomisjonist Äh, ma arvan, et tegelikult Euroopa Liit ja mitte Ameerika Ühendriigid peaksid olema valmis asju oma, omadesse kätesse võtma ja olukorda paremuse poole tõmbama. kolleeg Liisek, palun. Panie dyrektorze, dziękuję serdecznie za, za wystąpienie. suur tänu. ja doktor Cooper, suur tänu teile teie sõnavõtu eest. mina tahaksin küsida ühe tähtsa teema kohta, mis puudutab Euroopa mandrit ja ka Euroopa Nõukogu riike, Gruusia. Luksemburgi järeldused on õiged ja siin ei ole tegelikult mingisuguseid puudujääke, kuid mul on hea, mul on hea meel näha, et sõltumatu suveräänsus ja, ja Gruusia riigi jaoks on kinnitatust leidnud ka nendes dokumentides, õnneks sõltumatus ja suveräänsus on äh, Gruusias olemas praegusel hetkel, kuid territoriaalse puutumatusega on siiski probleeme. ehk te võiksite ka selle territoriaalse puutumatuse küsimust äh, puudutada. kas Euroopa Liidu ministrite nõukogul on plaanis äh, astuda samme selleks, et tagada Gruusia territoriaalne puutumatus Genfi läbirääkimised algavad õige pea loomulikult ja ainsaks eeliseks nende läbirääkimiste puhul on see, et need läbirääkimised toimuvad, kuid kas võiks algatada ehk ka näiteks läbirääkimisi Venemaaga selles valdkonnas? viimane kõneleja, proua Putikava. Thank you, chair. The uh, internet-. härra Putikava. suur tänu. rahvusvaheline Herald Tribune kirjutas eile, et Euroopa Liit läheb äh, ÜRO konverentsile äh, tuumarelva peatamise osas, olles varasemad, varasemate sammude osas läbi kukkunud ja tsiteeritakse ka tundmatut diplomaati, kes on kukku, kutsunud seda kõike suureks läbirääk-, läbikukkumiseks. härra Kuuper, kas ka teie jagate seda pettumustunnet või olete te rahul selle Euroopa Liidu seisukohaga äh, seoses ÜRO tuumarelva äh, leviku konverentsiga? minu teine küsimus äh, puudutab Ukrainat. Ukraina otsust, kus parlament põhiseadusega vastuolus kinnitas kokkuleppe Musta merelaevastiku baasi osas. kas teil on kahju sellest äh, otsusest, kas äh, te leiate, et äh, see muudab meie koostöötee pikemaks ja raskemaks või pole teil suurt vahet selles? härra Kõuperuuper, viis minutit uh.... suur tänu mis puudutab äh, proua Kamesse küsimusi, siis äh, ma ütleksin, et nõukogu äh, läbirääkimistes keskendusime me pigem tulevikule ja me ei vaadanud niivõrd valimistulemusi ega hinnanud seda. tõsi, nõukogu avaldused valimiste kohta olid sõnastatud diplomaatia keeles, mitte niivõrd kirglikes väljendites, nagu kasutas proua Koomes, kuid ma arvan, et sisuliselt ei ole meie hinnangud tegelikult niivõrd erinevad. Äh, erinevused tulevad ehk välja vaid äh, vormilises küljes. ma arvan ka, et meie eesmärgid on äh, ühesugused ja ka meie tunneme muret lõunapiirkonna pärast, me tunneme muret vägivalla äh, juhtumite arengu pärast äh, ja kuid just nimelt seetõttu nõukogu tegeles äh, pigem tuleviku küsimusega ja jällegi kasutades diplomaatia keelt, võib öelda, et valimistel oli tõesti tõsiseid puudujääke. kuid positiivseks küljeks võib pidada seda, et valimised avasid äh, rahumeelse poliitilise debati Sudaanis, sellist asja ei ole debat-, Sudaanis sageli nähtud ja valimisvaatlejaid tervitati Sudaanis ka algul valimisi boikoteerinud erakondade poolt, nii et on näha, et Sudaani poliitiline süsteem on valmis demokraatlikule rajale pöörduma. me praegusel hetkel uurime küll oma äh, seisukohti, kuid Guinea-Bissau osas äh, peame me vaatama, kuidas äh, me saame oma tööd seal jätkata. Meile Liisek ja Gruusia seda mainiti järeldustes, ehkki me sellest nõukogus ei rääkinud. loomulikult oleme me pühendunud Gruusia territoriaalse puutumatuse kaitsele. Genfi läbirääkimised ja Genfi läbirääkimiste osas ei saa mingisuguseid edusamme hetkel oodata. Nende eesmärgiks on olnud kohapeal stabiilsust tagada ja läbi Genfi läbirääkimiste oleme me kokku leppinud teiste osapooltega, kellest Venemaa on kõige olulisem. Äh, oleme kokku leppinud selles osas, kuidas tegeleda erinevate olukordadega, kuidas erinevaid tekkivaid olukordi lahendada. esimene ülesanne meie jaoks Gruusias on tagada stabiilsus kohaliku elanikkonna jaoks, luua rahumeelne õhkkond ja kui me suudame selle tagada, siis hiljem võime asuda poliitiliste küsimuste kallale, nagu tuli territoriaalne puutumatus ja me jääme selles osas oma varasemate seisukohtade juurde. loomulikult Genfi läbirääkimistes, läbirääkimistesse tuleb kaasata Venemaa ja nendega on nende läbirääkimiste raames pidev äh, kontakt, pidev äh, dialoog ja ka kõrge esindaja külastas hiljuti Moskvat, äh, rääkis Gruusia küsimusest. härra Putikava ja tuumarelva peatamise leping. nõukogu ei räägi täpselt äh, lõhkepeade küsimustest äh, üksikasjalikult ja nii edasi, kuid äh, Euroopa tuuma võimekus on põhimõtteliselt miimi-, miinimumi lähedane Euroopa riikides. ja me oleme võtnud vastu kokkuleppe äh, jõuda tasakaaluni äh, relvastiku leviku peatamise programmide osas mis puudutab Ukrainat, siis äh, Ukraina on meie jaoks väga tähtsal kohal, kindlasti pöördume selle teema juurde tagasi. Ukraina on samuti suveräänne riik ning nemad otsustavad, kuidas äh, oma suhteid äh, Venemaaga arendada me pole kunagi pidanud oma asjaks, äh, oma ülesandeks äh, Ukraina Venemaast lahutamist, äh, kuivõrd Ukraina on Venemaa naaber, siis nende jaoks on oluline heade suhete alalhoidmine Venemaaga ja ma arvan, et me ei pea hakkama siin konkureerima Venemaaga ja Ukraina valitsus otsustab ise, kuidas oma suhteid Venemaaga arendada, nagu ma juba ütlesin. ja ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et sellest küsimusest äh, sellel nõukogu kohtumisel ei räägitud, tõenäoliselt tulevikus tuleb ka see läbirääkimiste lauale. suur aitäh äh, doktor Cooperile kõikide antud vastuste eest. ma soovin teile palju edu tulevaseks tööks Bene, passiamo al, al punto seguente nell'ordine del... hästi, läheme siis edasi järgmise päevakorrapunktiga, milleks on Euroopa välisteenistus ning välisasjade nõukogus jõuti eelmisel nädalal poliitilise kokkuleppeni teksti osas, mis esitatakse kõrgele esindajale välisteenistuse kohta. tegemist on siis kokkuleppega, kus on nõukogu see, ähm, positsioon defineeritud läbirääkimistes parlamendiga. meie raportööriks on härra Prokk ning põhiseaduslike küsimuste raportööriks on härra Verhofstadt ja härra prokurör Verhofstadt on välja töötanud siis omapoolse mitteametliku dokumendi. ja ma tahaksin nüüd anda sõna kohaselt meie raportöörile härra Prokile. ja tema siis annab oma hinnangu sellele kokkuleppele, milleni nõukogus jõuti ning tutvustab meile ka töödokumendi peamisi aspekte, mis loodetavasti on laiali jaotatud ka kõikidele kolleegidele. härra Prok, palun. suur aitäh see dokument, mis on teieni jõutud, on praegu alles jah, töödokument ja seda me võime veel hakata muutma, kuid ma tahaksin juba praegu teid kutsuda üles omapoolseid panuseid meile saata, saatma, sest teie ettepanekud me võime ka siia teksti lülitada. me esitame selle lõpuks äh, raportina ning seda alles siis, kui äh, kõik äh, on saanud panustada siia tahaksin nüüd selgitada erinevaid punkte siit dokumendist ning loodetavasti suudate te ka minu mõttelõnga jälgida. tegemist ei ole mitte ühe dokumendiga siin, vaid võiks olla tegemist lausa nelja-viie erineva dokumendiga, mis vastu võetakse, nii et tuleb vaadata, mis kus kirjas on ja mida on võimalik saavutada seega peab olema selge, et sõltumata sellest, mis siin dokumendis on ning muudatusettepanekutest, mis tehakse, nõukogu läbirääkimismandaadi osas peame me eelkõige vaatama seda, mida me tahame muuta ja mida saab kuhugi mujale sisse viia nõukogu otsuses on ette nähtud konsultatsioonimenetlus. nõukogu võib muidugi mõista oma arvamust muuta. nüüd aga, mis puudutab finants- ja personalimäärust, siis eh, siin on eh, tõesti väga olulisi küsimusi eh, Euroopa Parlamendi jaoks nii personali, eelarve, eelarve täitmise osas ning menetluses tulebki paika panna, mis küsimustes meil on kaasotsustusõigus. Eh, siin ei saa piirduda lihtsalt üldiste avaldustega ja seejärel nõustuda nõukogu poolt otsustatavaga. kahe, kaks tuhat kolmteist leiab aset ka ülevaatamine ning ma usun, et meil on vaja taktikalist selget lähenemist. artikkel kuus näiteks siit dokumendist me tahame sisse viia muudatuse. siin on terve rida küsimusi, mis võivad sisse minna personalimäärusesse, mitte siia konkreetsesse dokumenti. me peame vaatama, mida me otsustame siin seega siis nõukogu otsus tegemist on lägi, alusega läbirääkimistele, osadel äh, punktidel on oma mõte sees, kuid äh, mitte kõigil. meie oleme teinud omapoolse esmase ettepaneku ning me oleme saanud ka nõukogu poolse vastuse. me võtsime üle selle, mis meile sobis vormiliselt me tegeleme endiselt ikkagi eh, proua Ashtoni dokumendi eh, muutmisega. meil on endiselt üks suur lahkarvamus. nimelt meie ütleme, et teenistus peab eelarve juhtimisküsimustes olema seotud äh, alluma komisjonile ja meie tahame, et äh, sektsioon kolme alla kuuluks ka juhtimiseelarve, mitte uue osa kuus alla. teisalt jällegi me ütleme selgelt, et tahame sui generist ning mis puudutab personali ning eelarvet siis lep-, alusleppes on ette nähtud, et tegemist on sõltumatu teenistusega, kuid siin on vaja ka teatud tagatisi. samuti me toome selgelt välja, et eelarve osas on tegemist probleemidega, mida on kergem lahendada, seda ka parlamendi puhul, kui äh, me kohaldame siin sui generist. kui aga on võimalik meile seda õigust äh, teistmoodi tagada, siis peab kõigepealt nõukogu meid selles veenma. Äh, kui me aga siin ei saavuta ülekaalu, siis me jääme siiski oma seisukoha juurde personaliküsimustes me oleme väga selgesõnalised selles osas, mida me tahame. nimelt, et tuleb tagada teatud lojaalsus. seitse kuni üheksa, siin on meil uus sõnastus. me ütleme, et personal peab Euroopa Liidu huvides ainuüksi toimima kui nõukogu soovib, et kolmandik selle teenistuse töötajatest oleksid liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest, siis ja kui nad peavad äh, tagasi pöörduma oma endisele ametikohale mingi aja möödudes, siis nad ikkagi jäävad ju lojaalseks oma ähm, esmasele tööandjale, sellepärast et äh, esmane tööandja ikkagi ju otsustab nende karjääri üle. kuid äh, siin seega peaks olema ette nähtud ka muid võimalusi, näiteks jäädagi välisteenistuse äh, tööle või teatud õigused tagama koju tagasipöördumisel mul on jäänud vahel mulje aruteludes äh, liikmesriikide diplomaatide või välisministritega, et äh, need personaliküsimused, äh, nende osas jääb mulje, nagu oleks välisteenistuse puhul tegemist liikmesriikide omandiga. siin me peame ikkagi väga selgesõnalised olema personaliküsimustes või ning vaatama, kas nad on äh, komisjoni aluses või mitte. tegemist on tõesti äh, üldküsimustega, mis on väga olulised. siin on välja toodud ka see, et kõrgel esindajal on kaks äh, rolli siin. ta juhib välispoliitikat ning julgeoleku julgeolekupoliitikat ning samuti ta peab äh, tagama kooskõlastatud välispoliitilise lähenemise. ta peab suutma jõuda kokkuleppele peamiste osapooltega, sealhulgas ka komisjoniga ning äh, lepingus on selgelt välja toodud see vahe. seega on selge, et teenistus ei ole mitte ainult äh, mõningate kätesse jäetud ja see peab ka siin selgelt välja tulema meie töödokumendist. samuti poliitilise esindamise küsimus on väga oluline meie jaoks. nõukogu seisukohas tuleb välja ma usun, et ma sain aru, et peasekretäri rolliks, roll ei ole enam niivõrd poliitiline, kui algselt oli ette nähtud ja nüüd on siin ette nähtud pigem administratiivne roll. kui ma sain õigesti aru härra Kristoffersonist, siis juhul, kui kõrge esindaja ei ole kohal, siis üldpädevusküsimused ning eh, seega küsimus, et siis eh, võib esindada teda parlamendis või mujal ka eh, volinik. samuti tekkis meil küsimus ühise julgeoleku ja välispoliitika kohta kas siin on alati kõrge esindaja, kes neid küsimusi esindab? kolleeg Donjon ütles pärast härra Cooperi lahkumist, et härra Cooperi vastus tõi selgelt välja, et meil on vaja poliitilist esindatust. ja tõesti, see näitab mul on väga raske näiteks äh, nõus äh,, uskuda, et härra Putikov äh, oleks olnud nõus vast-, vastusega, äh, mis talle anti, nii et sellel tasandil oleks võib-olla vaja paremat äh, esindatust. nii et meil on vaja head poliitilist kooskõlastatust kooskõlastatuse erinevate teemavaldkondade vahel on eh, samuti väga vajalik. samuti arenguküsimustest tuleb vaadata, mis on ette nähtud, kuidas eh, komisjon rahastab neid küsimusi. koostööd tuleb teha erinevate teenistuste vahel, volinike ning kõrge esindaja vahel muidugi see käib muidugi mõista ka naabruspoliitika ning teiste valdkondade kohta. meie sooviks on ühtne selge eelarve ja siin on vaja muidugi ettepanek ära oodata. nõukogu ütles, et et ettepanek peaks olema neutraalne kolmandik aga siiski äh, töötajatest äh, välisteenistuses on pärit liikmesriikidest ja ka neile tuleb äh, palka maksta samas tuleb täpsustada ka, et kõik selle teenistuse liikmed peavad palka saama Euroopa eelarvest, mitte liikmesriikide omast. samuti liikmesriikide eksperdid. Äh, nende arv peab olema piiratud. me ei saa väita, et kolmandik töötajatest on liikmesriikidest. Äh, samas me ju teame, et äh, samas me peame jah tagama, et äh, nende rahastamine oleks äh, Euroopa eelarvest. karta on, et vastasel juhul ei esindataks nad enam lihtsalt Euroopa huve, nii et siin on vaja teatud tagatisi. samuti tuleb selgelt välja tuua see, kuidas tagada meeste ja naiste võrdsus, kuidas äh, tagada arengupoliitika edendamine, siin on vaja luua head tingimused äh, tõesti kooskõlastatud poliitikate elluviimiseks. samas ei tohiks aga, et teised äh, poliitikad jällegi nagu arengupoliitika muutuksid välispoliitika vahenditeks nii-öelda. muudatusettepanekutes oleks võimalik seda veel täpsustada. oluline on, et näiteks artiklis kaheksa välja toodud vahendid oleksid ühenduse poliitilises pädevuses. ja see on siin ära toodud ka Ashtoni ettepanekus. stabiilsusvahendi äh, osas tuleb kõik samuti selgeks teha samuti, mis puudutab eh, tsiviil- ning eh, sõjaväe valdkondade koostööd kriisikollarga, see peab olema selge, sest siin on tegemist eh, sega, segapersonaliga nii-öelda. militaarvaldkonnas siin me peame väga ettevaatlikult edasi liikuma, sest et see on ikkagi liikmesriikide pädevuses. ja võib äh, tekkida oht, et äh, tõstatub erinevaid probleeme, siin me peame üles näitama paindlikkust, me peame ka usaldama nõukogu, kui äh, taolised pädevused on äh, mängus, kuid nõukogu peab samuti meid usaldama. ma usun, et kriisi ohjamise puhul ei ole ilmtingimata tegemist äh, sõjaväega, võib olla näiteks tegemist pädevustega, mis on komisjoni kätes, Haiti puhul näiteks me nägime, et seal oli äh, segapersonal äh, kasutusele, nii militaar- kui tsiviilesindajad töötasid seal. ning üks viimane oluline punkt, mida tahaksin veel mainida. punktid neli-viis, poliitiline kontroll need äh, põhimõttelised küsimused mis lepingus on äh, ära toodud, neid me ei saa ilmtingimata siin üle võtta, kuid siiski tuleb äh, vaadata, millal konsultatsioonid aset leiavad, millal kõrge esindaja või äh, saadik peab tulema näiteks siia komisjoni aru andma, millal me saame nõuda nõukogult raporteid, milline on juurdepääs salastatud dokumentidele kõik need küsimused tuleb lahendada ja need peavad olema ka raamlepingus, mis sõlmitakse komisjoniga. me oleme saanud suulisi lubadusi, kuid me peame ikkagi teadma, millal meiega konsulteeritakse mandaatide osas teatud missioonide puhul, strateegiadokumentide osas ja nii edasi nii et me peame siin saavutama komisjoni ja proua Ashtoniga kokkuleppe. ma tahaksin veel täpsustada, et me töötame läbipaistvuse alusel, nõukogu võib tulla kuulama meie otsuseid, vastupidine ei ole aga alati võimalik ilmtingimata. kuid jah, seda võib võib-olla hiljem arutada juhul, kui nõukogus meid kuulatakse. kuid jah, meil on vaja selles osas kokkulepet, see oleks oluline meie jaoks. ja seeläbi me saame vaadata, kas me saame nõukogu selgitustega leppida või mitte, kui me ei nõustu nõukogu otsustega, siis millised ka ei oleks probleemid, me peaksime võtma vastu otsuse finantsmääruse osas, personalimääruse osas. siin on kaasotsustusmenetlus ju, nii et on terve rida otsuseid, mille osas ka meie peame oma lõpliku seisukoha välja töötama. ja samuti me peame tagama, et ka muudes küsimustes ei teki mingeid tõkkeid ja et me jõuame lõpliku leppeni suur tänu, kolleeg Brock. Need sõnavõtud, härra Verhofstadt võtab sõna nüüd põhiseaduslike küsimuste komisjoni nimel, tema on esimene sõnavõtja, seejärel variraportöörid ja seejärel siis kõik need, kes soovivad sõna saada. härra Verhofstadt, palun. ja ma tahaksin meelde tuletada, et meil on tõesti väga palju sõnavõtusoove, nii et palun tehke nii lühidalt kui võimalik ning ärge ületage kahte minutit. ma ei tahaks hakata oma väikest haamrikest siin kasutama, mulle see tõesti ei meeldi, nii et palun. Euh, esiteks tahaksin rõhutada, härra Broki sõnu, just needsamad muudatusettepanekud, mis on siin esitatud, need esitati ka põhiseaduskomisjonis. see toimus täna hommikul ja ma võin teile kinnitada, et äh, vastuvõtt oli üldiselt positiivne nende muudatusettepanekute osas, mille esitasime koos äh, härra Brokiga. teiseks äärmiselt tähtis on üks asi. ja rõhutan seda ka muudatusettepanekutes, on see, et me peame oma välispoliitikas tegelema, tegutsema sidusalt, näiteks areng ja koostöö, me rõhutame seda muudatusettepanekutes, me käisime nii arengu, käisime ka härra Brokiga Arengukomisjonis, nii et meie tegevus peab olema sidus. me ei tohi teha nii, nagu nõukogu ettepanek äh, selle ette näeb, et on horisont, horisontaalsed teemad, sellega tegeleb komisjon ja kui tegemist on äh, geograafiliste küsimustega, siis sellega, sellega tegeleb välisteenistus. me, meie muudatusettepanekud hoiavad selle ära. me tagame lihtsa, lihtsa lähenemise programmeerimisega tegeleb väliskomisjon, rakendamisega tegelevad teised komisjoni talitused ja see on võimalik seetõttu, et on seos komisjoni ja välisteenistuse vahel. ja see ongi ähm, meie alusfilosoofia, mille põhjal on koostatud meie muudatusettepanekud. ehk siis, et äh, välisteenistus kuulub sektsiooni kolm alla eelarves, mis on ka kõige olulisem osa eelarvest ja mis on seotud komisjoniga. ja minu viimane märkus, härra esimees, loomulikult ei tohi ka välistada seda, et äh, võib osutuda vajalikuks esitada veel muidki muudatusettepanekuid, sest kui nõukogu ei toeta meie suunda, siis ma võin öelda, et minu arvates tuleb esitada uusi muudatusettepanekuid, kus kogu pädevus, ühenduse pädevus antakse taas tagasi komisjonile. kas uued muudatusettepanekud on vajalikud, see nüüd sõltub äh, suurel määral sellest, kuidas nõukogu võtab vastu meie muudatusettepanekud, nagu me need täna esitame. ja pole välistatud sugugi, et tuleb esitada veel täiendavaid muudatusettepanekuid kus me rääkisime naabruspoliitikast, koostööst, äh, välisteenistusest ja tegevuse koondamisest komisjoni pädevuses. me ei saa luua välisteenistust selleks, et äh, tühistada ühenduse meetod oma sisus, tühjendada see oma sisust Euroopas. seda soovimegi oma muudatusettepanekutes saavutada. suur tänu ja sõna saab Roberto Gualtieri kaheks minutiks suur tänu. on väga positiivne, et äh, on esitatud muudatusettepanekud kõrge esindaja ettepanekule, see on struktuurse iseloomuga dokument, siin on arvesse võetud väga paljud äh, ettepanekud, mil, mille, nagu me need olime teinud raportööridele, sotsiaaldemokraadid on alati lähenenud pragmaatiliselt, me oleme alati leidnud, et et, et välistegevuse sidusus, parlamendi täielik kontroll, ühenduse mõõde, valitsuste vaheline mõõde ühenduse meetodi tagamiseks, eriti arengu valdkonnas, need on meie jaoks olulised põhimõtted ma jätan nüüd äh, personali staatuse põhimõttelise küsimuse puudutamata, aga tuleksin tagasi parlamentaarse kontrolli juurde. see kontroll puudutab väga olulisi aspekte. mis on seotud täiendavate kokkulepetega nagu näiteks kuulamised, mida korraldab parlament delegatsioonide juhtidele, välisteenistuse juhtidele. peatükk, milles räägitakse valitsustevahelise kokkuleppe reformist, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika rahastamisest, see ref-, reform saab teatud missioonide puhul eraldi eelarveread ja see on ilmselt üks olulisemaid aspekte kus parlament ei tohi läbirääkimistel äh, taganeda. ja mis puudutab valitsustevaheliste ühenduse mõõdet, äh, see on kompleksne küsimus. dokumendis pakutakse välja öö, äh, liita teenistuskomisjoniga. ma leian, et kõrge esindaja strateegiline positsioon on liiga tähtis võrreldes äh, arengupoliitika volinikuga. kui välisteenistus oleks seotud komisjoniga, siis see tooks kaasa teistsuguse olukorra äh, finantsvahendite programmeerimise osas, ka arenguküsimustes ja see on teema, millega peaksime täpsemalt tegelema juba praegu. suur tänu ja nüüd härra Lambsdorff liberaalide nimel. suur tänu, härra esimees lugesin suure huviga kolleegide Broki ja Verhofstadti ettepanekut. parlamendi jaoks on tähtis äh, siduda erinevad otsused. nüüd mõned üksikasjad, mis minu arvates on olulised. välistegev, välisteenistus ja see, kuidas on korraldatud kriisi haldamine kas meie suundumus on pigem sõjaline või kõigepealt äh, rõhutame tsiviilkomponenti rahu tagamise operatsioonides. ma arvan, et äh, see on peamine aspekt, äh, mis hakkab iseloomustama välisteenistust. muidugi personali staatuse küsimused on olulised, tsiviil- ja sõjalised, personali jaoks on sellel tähtsad tagajärjed kui tegemist on aga ametnikega, kes tegelevad kriisi haldamisega, kas neil peab olema eraldi staatus, nagu nõukogu ettepanekus, ma ei arva, et see nii peaks olema. ja ma tahaksin seda ka tingimata rõhutada. teiseks, mis on minu jaoks väga oluline, siin ma olen nõus Elmar Brokiga, nõukogu on siiski pisut liikuma hakanud. Peasek-, on välja pakutud ametikohad ja pe peasekretär nimelt. ja nüüd on meil tarvis vahet teha peasekretäri, peadirektori vahel. kuid kokkuvõttes peaks olema võimalik äh, poliitiline koordineerimine see välisteenistus moodustub erinevatest poliitilistest kultuuridest, volinikel on oma roll, peasekretäril, tema asetäitjal ja nii edasi, nii et kui me suudame selle jaotuse paika panna, siis me oleme palju saavutanud. suur tänu selle eest, et jäite oma kõne piirangute juurde nüüd roheliste nimel. proua Lunatšek, proua Branderi asemel. suur tänu, ma tahaksin kõigepealt tänada härra Brokki meie komisjoni nimel. ta on kaasanud mõned küsimused ja märkused, mida meie soovisime siin näha. selle, see projekt on nüüd meie seisukohast palju parem kui eelmine, nii et suur tänu selle eest. tahaksin ka nõustuda härra, härra Broki poolt öelduga. paar täpsustust siiski ja mõned küsimused, mis meie jaoks endiselt on olulised. esiteks poliitiline esindatus ütlesite väga õigesti, härra Brock, et rääkisite härra Cooperi märkustest. meil on puudu poliitilisest esindatusest, jah. meie jaoks olulised asjad. finantsinstrumendid, vastutus nende kõikide eest lasub kõikides staadiumites komisjonil, see on tähtis meie jaoks teiseks ei ole veel vastust, vastutust, vastutuse kohta, võib-olla personali eeskirjadest leiame siit midagi, aga siin on miski veel puudu. inimõigused. kontaktpunktid saavad olema kõikides delegatsioonides, mis tegelevad inimõiguste ja demokraatiaga, kuid tek-, nõukogu tekstis ei ole see veel päris selge ja see vajab esiletoomist, mida, mis tüüpi inimõigused me, struktuur sellega tegeleb, kas osakond, direktoraat, see vajab täpsustamist ja kui delegatsioonis on esindatud selline kontaktpunkt, mis tegeleb demokraatia ja inimõigustega, siis see peadirektoraat või osakond peaks samuti kandma samasugust pealkirja. tähtis on, et välisteenistus oleks avatud liikmesriikide ministeeriumite esindajatele, mitte ainult diplomaatidele, näiteks arenguministeeriumite töötajatele. see on väga tähtis, selleks meil oleks hea välisteenistus. ja mis puudutab soo kriteeriume, see on hea, et need on kehtestatud äh, tööta-, kuid sama, sama tähtis on soo süvalaiendamine sisse viia. ja nüüd kolleeg Scholz kuue nimel Vorsitzender. Ich habe heute früh im AFCO-Ausschuss bereits bei Herrn suur tänu. põhiseaduskomisjon, tänasin juba här-, seal ma juba tänasin härra Verhofstadti tema läb-, läbipaistva ja kollegiaalse töö eest ja nüüd ma tahaksin siin tänada härra Brokki. rääkisime vahefaasist, erinevatest välisteenistuse osadest ja instrumentidest, mis ei ole otseselt sellega seotud, nagu näiteks kaubanduspoliitika. väliskomisjonis tahaksin nüüd rõhutada ühte teis-, ühte teist aspekti, mis äh, raportööride dokumendis ei kajastu. ehk siis äh, konfliktide tsiviilennetamine siiamaani tehti analüüsi kahes osas, tsiviil- ja sõjaline aspekt. kuid kriisi haldamise kontekstis ei ole asi siiski endiselt selge. näiteks mõttevahetuses NATO peasekretäriga, kus oli juttu konfliktide ennetamisest, ei selgunud, kes siis vastutab konfliktide ennetamise eest. proua Ashton pöördub sõjaliste nõunike poole ja mitte diplomaatide poole me peame ähm, moodustama spetsiaalse osakonna, kes tegeleb konfliktide ennetamisega. selleks, et mitte ainult poliitiliselt, vaid ka parlamentaarselt oleks meil võimalik teostada kontrolli koostöös erinevate parlamendikomisjonidega. mis nüüd puudutab arenguabi poliitikat oleme juba rääkinud mõttevahetusest Arengukomisjoniga. siiski, ma leian, et parlament peab erilist tähelepanu pöörama oma õigustele ühenduse pädevuses olevates valdkondades, et Euroopa Parlamendi otsused ei jääks tähelepanuta. suur tänu. ja nüüd annaksin sõna härra Salafrankale, palun. suur tänu härra esimees. mina tahaksin tänada härra Verhofstadti ja härra Brocki tehtud töö eest. meie tänases arutelus on üks tähtis asjaolu. me peame rõhutama seda, et poliitilised otsused ja nõukogu kokkulepped on läbirääkimiste aluseks. ja see ongi kõik. ma arvan, et härra Brockil oli õigus, kui ta ütles, et me ei peaks oma arvamusi esitama enne, kui me oleme nõus ja rahul oma nõuete rahuldamisega. tegemist on äh, otsuse projektiga ja siin on öeldud, et äh, otsused jõustuvad siis, kui nõukogu selle vastu võtab ja siis äh, esitab kõrge esindaja ka finantsettepaneku. ma arvan, et me te-, me eksiksime, me teeksime vea, kui me ootaksime oma äh, trumpide väljamängimisega, ka kaasotsustamismenetlusega ja kavatsesime pärast arvamusi muuta. ma arvan, et me peaksime oma arvamuse välja ütlema ja äh, nõudma oma äh, nõuete täitmist, äh, mis puudutab finantsmääruse ülevaatamist, personalimääruse ülevaatamist ja nii edasi ja loomulikult me tahame täielikult äh, osaleda eelarvevastutuses ja poliitilises vastutuses. mis puudutab äh, kooskõlastamist, siis esiteks see poliitiline kooskõlastamismeetod, kui me vaatame praegu lõiget kaks B, siis on väga huvitav, et äh, Euroopa Parlament peaks ka osalema selle koordineerimismeetodi lõimimises teistesse valdkondadesse kõrge esindaja on öelnud, et äh, ta konsulteerib Euroopa Parlamendiga põhiküsimustes Euroopa välispoliitika vallas ja tagab selle, et nõukogu võtab arvesse äh, Euroopa Parlamendi seisukohti ja ma arvan, et äh, seda tuleks kaasata ka poliitilisse koordineerimismeetodisse. me tahaksime mõistlikum lähenemist ja me tahame tagada, et Euroopa välisteenistus on ühenduse üksus suur tänu, et oma kõne ajast kinni pidasite, härra Svoboda järgmisena. suur tänu, härra esimees. tegemist on kindlasti hea töödokumendiga. mul on omalt poolt väga vähe kommenteerida. kõigepealt, ma ei ole päris veendunud, kas parlamendi suhted kõrge esindajaga on kõige paremini kajastatud raamlepingu näol ma tahaksin, et me mõningate asjade puhul esitaksime oma nõuded selgemalt oma muudatusettepanekute näol ja see peaks ka raamlepingust välja tulema. ma arvan, et äh, selged äh, tugevad sidemed komisjoniga äh, tuleks kindlasti läbi suruda, see on väga otsustava tähtsusega küsimus sest et äh, kui komisjon on aruandluskohusta-, äh, kohuslane meie ees, äh, siis tuleb see ka välja tuua selgelt. volinikud, volinikel on aruandluskohustus Euroopa Parlamendi ees, kuid neil on ka oma autonoomsed pädevused ja volinikud ei saa olla samal tasemel nagu peasekretäri asetäitjad, kes on kõrge esindaja asetäitjad, ka volinikel on äh, võimalus esindada ja olla äh, Ashtoni asetäitjad äh, teatavas rollis, kuid neil on ka oma autonoomsed pädevused ja seetõttu peab, peab toimuma koordineerimine kõigepealt voliniku ja proua Ashtoni vahel ja siis loomulikult äh, võivad nad kõrgel tasemel esindada meid, kuid kõrge taseme esindajad, muud asetäitjad Ashtonile ei ole sama, kui mis proua Ashton ise või, või komisjon ja, ja need sellised põhipõhimõtted tuleb ära määratleda. aga kui see kõrvale jätta, siis üldjoontes olen ma selle dokumendiga nõus ja mis puudutab lõiget kaks B, siis see tuleb meil uuesti läbi mõelda meie äh, ei saa olla kaasatud äh, poliitilisse koordineerimisse, meie oleme järelevalve, me peame olema sõltumatu järelevalve ja kontrollikogu. suur tänu. ja proua Haudala. suur tänu. kolleeg Lõunatšek juba mainis inimõiguste äh, aspekti ja selles ettepanekus ja mina tahaksin seda pisut omalt poolt täpsustada. minu meelest on äh, suurepärane, et nõukogu on nii üht, ühisel seisukohal ja nii üksmeelne ja parlament samuti. mina tahaksin rõhutada inimõiguste alakomisjoni nimel, et tõesti äh, eraldi osakonna äh, ettepanek artik-, mille me oleme toonud artiklis neli välja, peab olema tõesti kõrgetasemeline organ, ma arvan, et me ei peaks leppima olukorraga, kus tegemist on lihtsalt kolmanda järgu äh, osakonnaga, kellel ei ole võimalus pöörduda kõrge taseme otsustajate ja otsustustasande poole, ma arvan, et me peaksime isegi seda, selle osakonna või selle üksuse, ükskõik mis tasandi üksus see siis oleks, pädevust ja, ja volitusi suurendama. Neil peaks olema õigus pöörduda mingisuguse peadirektoraadi poole ei pea direktori poole. ma tuletaksin teile meelde, et äh, kui kõrg, kõrge Solana, äh, kõrge esindaja Solana esindas äh, inimõiguste küsimusi isiklikult ja ma arvan, et me ei tohiks praegu jõuda olukorda, kus inimõiguste tähtsus jääb teisejärguliseks ma usun, et sellel üksusel peaks olema selged vastutused inimõiguste integreerimise eest ja süvalaiendamise eest kõikidesse riiklikesse poliitikastrateegiatesse. ma tunnen muret kuuldes, kui härra Versovsat ütleb, et nõukogu tahab meile eh, riiklikku poliitikaid jätta, jätta endale ja jätta komisjoni kätesse horisontaalsed küsimused, ma arvan, et see tekitaks kindlasti inimõiguste integreerimise seisukohast probleeme. koolitus on küsimus, mida, mis on äärmiselt oluline, me peaksime tagama, ja selle, et meil oleks piisavalt palju personali selleks, et kogu inimõigustega tegelevat personali koolitada ja, ja ka kogu dele-, kõiki delegatsioone äh, koolitada. härra Severin, palun. suur tänu, härra esimees, mina tahaksin kahele kolleegile tunnustust avaldada, meie kahele raportöörile, nimelt nemad esitasid oma, meie oma ühist arvamust, ma leian, et tegemist on hea töödokumendiga ja ma äh, usun, et me oleme jõudnud olukorda, kus tegemist on ainult viimaste viimistlustega. see, need viimased viimistlused peaksid äh, viima parlamendi ühise seisukohani ja äh, me saaksime selle seisukoha sellisel juhul viimistletud kujul esitada teistele institutsioonidele. ma arvan, et meie mõtlemise, planeerimise ja täidesaatmise kooskõlastamine Euroopas saab tagatud äh, lähtuvalt poliitilisest koordineerimismehhanismist. selline mehhanism peaks äh, looma meile äh, ühtse lähenemise meie soovidest ja kavadest, äh, kaasates kõiki institutsioone, kus igal institutsioonil on oma roll ühises tervikus. see peaks samuti tagama meile administratiivse äh, kooskõlastamise, mida võib-olla võiks veel arendada edasi ja võiks arendada võib-olla peasekretäri rolli ja tema äh, personali rolli. ma arvan, et mis puudutab eelarvet, siis eelarve peaks seda poliitilist lähenemist toetama, ma arvan, et ühtekuuluvus ja kooskõlastatus peaks olema kajastatud ka pla-, eelarve planeerimises, eelarve tutvustamises meile ja samuti ka eelarve elluviimises ja täitmises. ma arvan, et selline eelarve planeerimise, tutvustamise ja täidesaatmise mehhanism peaks olema igatpidi kooskõlastatud ja ühtekuuluv. ma arvan, et meie peame äh, saama kontrollida, kas töö on tehtud hästi, selleks tuleb järgida läbipaistvust, aruandluskohustust äh, ja tõhusust tõhusust, kui me suudaksime leida mehhanismi või teenuse, mis oleks äh, läbipaistev, ka täidaks aruandluskohustuse, ühtekuuluvuse äh, ja tõhususe põhimõtteid, siis oleks kõik äh, kenasti. ja mis puudutab artiklit kaks B, siis ma teeksin härra Verhofstadile ja härra Brokile muudatusettepaneku, mis oleks loodetavasti ka härra Salafranca ja härra Svoboda seisukohtade kompromiss. suur tänu ja kolleeg Sarjas Volski, palun suur tänu, härra esimees. kõigepealt lubage mul ülistada meie kahte raportööri selle, nende lähenemise eest, mis on viinud kahe komisjoni, põhiseadusliku komisjoni ja välisasjade komisjoni ühisele raportile. loodame, et ka teised komisjonid oma üksikasjalikumas töös jälgivad meie raporti vaimu. ma arvan, et me pingutasime selleks, et jõuda intelligentse kooskõlastatud lähenemisele, mis kajastab ühenduse meetodit. tegemist on sellise hübriidstruktuuriga, mille määratlemine on olnud väga keeruline, keeruline. ühenduse kooskõlastatud lähenemine tähendab seda, et me kaasaksime, kaasame kõik ja kõik jagavad ka ühiselt äh, vastutust ja seetõttu tahaksin ma äh, toetada seda iseäranis uut pead, peatüki seitse C artiklit kuus kuus, mis äh, käsitleb geograafilist esindatust ja äh, konkreetseid meetmeid selle raames. ma arvan, et me kõik tahame, et organil oleks äh, oma legitiimsus äh, ja kõik liikmesriigid tunneksid omanikutunnet selle teenistuse suhtes ja seda tunneksid ka kõik kodanikud, seetõttu tuleb meil tagada ka võimalikult laiaulatuslik esindatus, mis kajastaks meie geograafilist mitmekesitust Euroopa Liidus ja ma loodan, et äh, raportöörid ja teised äh, lepivad nõukoguga kokku ja äh, et meil õnnestub oma poliitilise filosoofia esindatus võimalikult suurel määral tagada. suur tänu ja proua Lööving! suur tänu! härra Šots puudutas arenguinstrumente põgusalt ja arenguinstrumentide ülesehitust, arengu instrumentide ülesehitust on järginud, jälginud tähelepanelikult mitmed arenguorganisatsioonid ja Briti CFROD on taganud, on nõudnud, et Euroopa välisteenistus oleks Lissaboni leppe põhimõtetega kooskõlas ja Nad leiavad, et Euroopa välisteenistus hetkel seda ei ole, sellepärast et äh, Euroopa, Lissaboni leppes on kirjas, et Euroopa välisteenistus äh, vastutab ainult äh, ühise julgeoleku ja välispoliitika ees, eest. ja võib öelda põhimõtteliselt, et arengupoliitika ei kuulu selle, see lepingu sätetest lähtuvalt sugugi mitte äh, välisteenistuse pädevusse, kui me seda õiguslikku arvamust ka arvesse võtame. Äh, me, ma arvan, et me peaksime seda äh, juriidilist arvamust ka arvesse võtma oma ettevalmistuses, ettevalmistuvas töös, oma, ma ei tea, võib-olla mul on kahe silma vahele jäänud, kuid me, minu arust me ei ole sellest rääkinud. siis mis puudutab programmeerimist, planeerimistööd, mis toimub Euroopa välisteenistuses arenguosakonnas, arengu vallas, siis on olukord päris segane ja ebaselge praegusel hetkel, arenguorganisatsioonid tahaksid suuremat kaasamist, tahaksid teada, mis juhtub siis, kui kõrge esindaja arenguvoli, arenguvoliniku vahel on arvamuste erisusi ja kui on erisusi, kas siis on kõrgel esindajal viimane sõna? kuid ühesõnaga, tegelikult viimane sõna arenguküsimustes peaks jääma arengukomisjon, arenguvolinikule. suur tänu, härra Paan um,! suur tänu! mina olen äh, koordinaator eelarvekomisjonis, äh, nii et äh, mul on oma küsimus, mis puudutab finantsmäärust. kõigepealt ma arvan, et me oleme jõudnud nüüd, jõudmas nüüd ühise arusaamiseni ja, ja mul on väga hea meel, et te mainisite siin ka institutsioonide vahelist lepet eelarve küsimustes, sest et mina arvan, et ka seda tuleks muuta. kuid mul on küsimus iseäranis härra Brokile, sellepärast et mis puudutab selle tõlgendust, siis te ütlesite, et tegemist peaks olema komisjoni sisese institutsiooniga, äh, mis oleks, mis on samal ajal sui generis, minu arust on see äh, vastuoluline, kas see on sui generis või on see ka komisjoni sisene organisatsioon, meil ei saa olla kahte korraga kui, kui on tegemist komisjonisisese organisatsiooniga, siis meil ei tule mingisuguseid alusmääruseid muutuda, et kui tegemist on sui generis organisatsiooniga, siis tuleb seda teha. kui tegemist on institutsiooniga nagu Kontrollikoda, Euroopa Kohus, regioonide komisjon, siis tuleks seda mainida ka finantsmääruse esimeses osas ja sellel peaks olema omaenda raport aga kui tegemist on ainult, ainult agentuuriga, siis äh, on see tõesti komisjoni sisene agentuur ja siis ei ole meil vaja äh, finantsmääruse esimest äh, osa muuta. ma tahaksin küsida, mida te siis mõtlete, kas tegemist on tõesti sui generis organisatsiooniga, millel peaks olema oma halduseelarve, mis ei ole mitte kolmandas jaos, vaid teistes jaos, samas tegevuskulud võiksid olla komisjoni Äh, komisjoni raames, aga igal juhul kõige olulisem on see, kas tegemist on oma, oma halduseelarvega sui generis organisatsiooniga või komisjonisisese organisatsiooniga, ehk te võiksite seda pisut täpsustada. suur tänu ja kella. suur tänu, härra äh, esimees, ma tahaksin avaldada oma rahulolu selle tehtud töö tulemustega. kolleegid Brock ja härra Verhofstadt on otsekui parlamentaarsed arhitektid, kes on lisandanud meile selle väga tähtsa teenistuse Euroopa Liidus. ma arvan, et me esimesed tulemused on hästi olulised tasakaalustamise vallas. me peame jagama Euroopa teenistuse rolli komisjoni, nõukogu ja parlamendi vahele ja teenistus on nii eelarve mõistes, peab olema nii vastutav ja ka, ja ka sisulise töö mõistes peab olema aruandluskohustus, kohust-, kohuslane meie, nende organisatsioonide eest. siis teine küsimus, mida ma tahaksin puudutada, on geograafilise tasakaalu küsimus Euroopa välisteenistuse ja ma arvan, et uueks elemendiks on diplomaatilise ja geograafilise tasakaalu saavutamine võimalusega äh, laiendada Euroopa välisteenistuse ulatust ka liikmesriikide diplomaatide abil. see annab meile võimaluse esindada Euroopa Liitu tervikuna, mis on väga tähtis eesmärk. kolmandaks suureks saavutuseks on minu arvates eelarve. me peame eraldama vajalikud eelarvevahendid selle diplomaatilise äh, teenistuse tööks ning äh, lisaks tahaksime juhtida tähelepanu sellele, et Äh, sellele, kui oluline on poliitiline koordineerimismehhanism, mõlemad raportöörid on rõhutanud, kui oluline on parem kooskõlastatus äh, välisteenistuses ja sealhulgas ka inimõiguste osakonda ja välisesindused, Euroopa Liidu välisesindused ma arvan, et ma olen nõus praegu oma kolleeg Haudala arvamusega nimelt inimõiguste küsimustes äh, tuleks inimõiguste osakonna pädevused äh, täpsemalt määratleda, kuid äh, minu meelest siiamaani on meie töö tulemus olnud üllatavalt hea mm.. suur tänu ja härra Kristofferson. ja siis anname sõna lõpetuseks härra Brokile järelduste tegemiseks Yes, thank you very much and thank you for uh, giving me the floor and allow me suur tänu, et andsite mulle sõna ja andsite mulle võimaluse kommenteerida mõningaid äh, nendest sõnavõttudest. kõigepealt tahaksin ma rõhutada et äh, minu meelest oleme me jõudnud äh, meie täna menetluses väga tähtsasse äh, faasi, tähtsasse punkti, meil on nüüd ühine seisukoht, meil on ka konsolideeritud versioon parlamendi arvamustest, mis tähendab seda, et me oleme jõudnud etappi, kus me oleme valmis alustama poliitilisi läbirääkimisi ja ma jään optimistlikuks äh, seoses äh, poliitiliste läbirääkimistega. ma panin tähele ja ka proua Brock viitas sellele, et äh, te olete paljud, paljudes punktides viinud läbi muudatusi, mis kajastavad tegelikult ka nõukogu muudatusi ja mida toetab ka kõrge esindaja. mõningad nendest muudatus, muudatustest on juba meie dokumentidesse sisse viidud pärast mitteametlikke kohtumisi Euroopa Parlamendiga, nii et edusamme on tõesti näha ma ei äh, oleks pessimistlik, äh, ma arvan, et meil on võimalus jõuda kokkuleppele ja ma rõhutaksin siin sõna kokkulepe. Äh, arvan, et meil on võimalus jõuda kokkuleppele Euroopa Parlamendiga sisulises osas, kui me oleme jõudnud kokkuleppele Euroopa Parlamentidena põhi otsustuse põhiküsimustes, siis ma ei näe, miks me peaksime Äh, ootama selle otsuse jõustamisega kuni teiste äh, otsuse osade äh, valmis koostamiseni. mulle valmistab nimelt muret iseäranis personali küsimus, sellepärast et, et see võib võtta kaua aega ja aeg on meie jaoks praegusel hetkel väga oluline. loomulikult on arvamuste erisusi, kuid ma arvan, et selleks, et nendest lahkarvamustest üle saada, peaksime me püüdma üksteist mõista. me peaksime mõis-, püüdma mõista, mida me sisuliselt tahame saavutada. Mitte, ja mõtle, mitte mõtlema nii palju teooriale. ma tooksin siin näiteks arutelu selle üle, kas tegemist on sui generis organisatsiooniga või mis on institutsioon, organisatsiooniga, mis on institutsiooniliselt seotud komisjoniga või mis on autonoomne organisatsioon ja nii edasi ja nii edasi. ma tahaksin äh, äh, jaga-, äh, leevendada kõiki kahtlusi, kõiki muresid seoses äh, Euroopa välisteenistusega, ükskõik mida Euroopa välisteenistus teeb, ükskõik kus ta on, kavatseb ta konsulteerimise seisukohast, otsuste ettevalmistamise seisukohast ja äh, kolledži poole pöördumise seisukohast või kolleegiumi poole mm, pöördumise seisukohast äh, jälgib Euroopa välisteenistus täpselt äh, neid põhimõtteid, mida järgi, jälgivad kõik komisjoni peadirektoraadid. kuid asjaolu, et me tahaksime teatavat sõltumatust äh, eelarve küsimustes äh, ja personali küsimustes, äh, tuleneb sellest, et see on äh, komisjon, nõukogu poolt esitatud äh, poliitiline tingimus selleks, et meil oleks äh, laiapõhjaline teenistus, teenistus, mis saaks kajastada ka meie kriisipoliitikat, sõjalise, sõjaliste operatsioonide poliitikat, meie välispoliitikat. kui meil ei ole teatud kaugust, teatud vahet meie komisjoniga, siis see poliitiline tingimus on äh, olematu ja olukord on hoopis teistsugune. kui meie äh, eelarve oleks äh, eelarve jaos kolm, siis oleks läbipaistvus suurem kui tegemist, kui juhul, kui oleks tegemist eraldi jaoga ma ei saa sellest aru, minu arust oleks meie läbipaistvus suurem, kui meil oleks eraldi eelarve jagu. kui me räägime siin halduseelarvest, siis kui meie eelarve oleks eraldi eelarve jaos, siis meil oleks täielik läbipaistvus Euroopa välisteenistuse personali osas, kui aga oleks meie eelarve üks osa komisjoni eelarvest, siis oleks meil määratlemata osa suurest eelarve, personali eelarvest ja te ei saaks mõjutada ka konkreetselt, äh, kuidas, kuidas need asjad areneksid eelarve vallas. Teie üks osa eelarve äh, päde-, üks eelarve pädev organisatsioon, kui tegemist on äh, eraldi eelarvejaoga, siis on teil parem ülevaade sellest, kui juhul, kui tegemist oleks ühe osaga eel-, komisjoni eelarvest. ma kutsuksin ettevaatlikkusele neid kes leiavad, et Euroopa välisteenistus peaks olema komisjoni osa, sellepärast et äh, Euroopa välisteenistuses on meil äh, oma personal, meil on äh, liikmesriikide eksperdid, aga eriti sõjalises valdkonnas meil on töötajad, kellel on eristaatus, see ei ole möödapääsmatu meil on, me teeme koostööd ka liikmesriikide diplomaatidega ja võib-olla oleks äh, selliste diplomaatide palgale võtmine komisjoni äh, palgale äh, üheks mitte kõige paremaks lähenemiseks. ja lõpetuseks pole vähimatki kahtlust, et suurem osa personalist tuleb siiski komisjoni ridadest. suurem osa poliitilisest personalist on, on komisjoni äh, personal ja praeguste arvutuste järgi rohkem kui kuussada kaheksakümmend töötajat tuleb komisjoni erinevatest teenistustest Brüsselis ja ka mujal maailmas. ja võib-olla umbes sada viiskümmend, maksimaalselt sada viiskümmend tuleb nõukogu sekretäriaadist nagu näete, oleme me juba jõudnud olukorda, kus komisjon on äh, suurel määral kaasatud, oli mitmeid teisi küsimusi, mida võiksin kommenteerida, kuid äh, meie ajalised piirangud ei anna luba mul seda teha. jah, aitäh ja nüüd kuulame ära veel härra Pruuki arvamuse kõige selle kohta, mis on öeldud. aitäh ma tahaksin tänada ka härra Kristoffersoni. ta selgitas meile, kus on võimalik konstruktiivselt läbirääkimisi pidada järgnevatel päevadel ja nädalatel ja mingil juhul ei tohi siin alahinnata parlamenti meil on võimalus kolmandas sektsioonis selgust luua. meil ei ole siin ilmtingimata vaja eraldi rubriiki juba kolmanda osa siseselt on võimalik seda teha. nüüd äh, personali staatus, töötajate staatus, sellest äh, me võime rääkida veel hiljem, kuid äh, me saime aru, et on vaja veel päris palju veenmistööd teha, et meie seisukoht selgeks saaks. aga eks me näe. ma ei hakka vastama muidugi detailselt igale sõnavõtule, seda seetõttu, et ma juba ennist võtsin päris pikalt sõna ja ma ei tahaks korrata seda, mida ütlesin. härra Gualterieri rääkis parlamendi kontrollist ning teenistuse kooskõlastatud tegevuses, ma saan ainult toetada seda. sama käib ka poliitilise koordineerimise ning äh, poliitiliste kultuuride kokkusulandamise kohta, mida mainis härra Lambsdorff härra Svoboda rääkis äh, sellest murest, et volinikel ning äh, asendusliikmetel on sama, sama aste, äh, kuid siin ei tohi mingil juhul tekkida segadus, sest et volinik ei asenda mingil juhul kõrget esindajat, tegemist on poliitilise esindatusega. me ei hakka mingil juhul komisjoni eelisõigusi siin ignoreerima, me ei taha mingil juhul äh, hakata suurendama välisteenistuse õigusi ning vähendama selle arvelt komisjoni omi. võib-olla tuleks seda täpsustada ja selgemini sõnastada, aga ma olen veendunud, härra Verhofstadt on ka valmis selles suunas liikuma. meil on õnnestunud siiani üksmeelseks jääda see tähendab seda, et mitte ainult raportöörid, vaid ka vastavad komisjonid on näidanud äh, üles valmidust kompromissile minema ning äh, parlament äh, peab tagama nüüd oma töös, et taolisest kompromissi vaimust lähtutaks töö lõpuni. proua Lunatšek rääkis liikmesriikide diplomaatidest ning ütles, et samuti arenguministeeriumide ametnikke tuleks äh, lähetada. jah, ma olen nõus. nüüd, äh, kas äh, ka liikmesriikide pealinnades selles osas suurt entusiasmi üles näidatakse, selles osas ma päris kindel ei ole tegemist on ikkagi vägagi kõrgelt tasustatud ning arvukate ametikohtadega, neid on kaks tuhat ligikaudu nii et huvi peaks olema päris suur, kuid äh, äh, see on selline nii-öelda vahemäär, kus seda ei tohiks päris tõsiselt võtta. härra Scholz ja teised, jah, otsus tuleb äh, võtta vastu sellel tasandil, kus see otsus tuleb vastu võtta. poliitilisel tasandil võtab vastu otsuseid komisjonis, kõrge esindaja teeb koostööd arenguvolinikuga ning esitab temaga ühisseisukohti, kuid komisjon otsustab. arenguvolinik üksinda ei saa samuti otsust valmis, vastu võtta. otsuse teeb ikkagi volinike kolleegium. ja nii jääb see ka tulevikus. kõrge esindaja ei saa üksinda teha ettepanekuid. arenguvolinik on samuti kaasatud ja kui tekib eh, konflikte liikmesriikide valitsustega, siis otsustab kolleegium ikkagi nagu ka praegu. nii et komisjon, mitte kõrge esindaja, otsustab konflikti puhul ja ma arvan, et taoline eelisõigus tuleb alles jätta. vastutuste jaotamise küsimuse taoline tõstatamine ei ole seega päris õige. jah, kõrge esindaja roll on poliitiline. ja ta peab tagama eelkõige just ühenduse poliitika kooskõlastatuse, seetõttu tulebki meil ju see teenistus luua. ja selles teenistuses osalevad voliniku ametnikud, enamus isegi töötajatest on äh, komisjoni ametnikud kuid äh, nemad ei ole ainsad vastutajad meie ühise julgeoleku ja välispoliitika osas. härra Lambsdorff rääkis mitmete kultuuride sulandamisest, äh, see on iseenesestmõistetav, kuid kultuuride sulandamine ei tohi mingil juhul tähendada seda, et me hakkame mitte kooskõlastatult toimima. otsuste vastuvõtmine komisjoni ning nõukogu seisukohal peab olema selge. härra Salafranca ma sain teie sõnavõtust aru, et äh, parlament äh, peaks olema täidesaatuslik, kuid ei, meil on ainult kontrollija roll. härra Salafranca, kui ma õigesti aru sain, siis te saite aru, et me peame koordineerima. kuid äh, ma tahaksingi nüüd küsida, et kas Euroopa Parlamendi konsul-, parlamendiga konsulteerimine peab tähendama seda, et seeläbi muudetakse koordinatsioon äh, tõhusamaks. meie, meil on oma roll personali, eelarve ratifitseerimise osas. ma usun, et tegelikult on kõik palju lihtsam. konsultatsioonimenetlus on vägagi selgelt defineeritud kuid äh, jah, võib-olla see siiski ei ole halb mõte. meie eesmärgiks on ju jõuda võimalikult äh, suure selguseni, seda läbi konsulteerimise, informatsiooni ja äh, on vajalik, et parlamendi seisukoht saaks teatavaks võimalikult kiirelt juba esimeses äh, kogu selle protsessi voorus. me ju teame, mis SWIFTi puhul toimus tegemist on võib-olla pedagoogiliselt ühe kõige huvitavama juhtumiga, mis meil viimastel aegadel on esile kerkinud. ja seejärel tahaksin täpsustada, mida pidasin äh, mõiste sui generis all silmas me oleme mõtelnud millelegi päras, päris ilmselgele, sui generis, see on ilmselge. see toimiks nagu Olafi puhul. Olaf ei ole täielikult äh, sõltuv komisjonist. jah, me võiksime muidugi ette kujutada, et loome välisteenistuse nagu Olav äh, sui generis, kuid võib valida ka teistsuguse tee. Äh, institutsioonid, artikkel üks, kuid siin on omad negatiivsed küljed tegemist oleks seega ametiga, mis ei kuuluks täielikult äh, täidesaatvasse äh, sambasse. ja ma kardan, et see jällegi oleks natukene keerukas. muidugi võib siin olla häid põhjusi, miks see äh, amet peaks olema valitsustevaheline ning ühendusesisene samaaegselt, kuid samas ka vastupidine seisukoht võiks olla täiesti mõeldav. ja parlamendi seisukohalt on see igati õigustatud ka. on argumente ka sui generise poolt, äh, selle poolt, et äh, amet oleks komisjonist eraldiseisev. härra Christopherson rääkis ka kuuendast äh, jaotisest äh, eelarvest ning äh, ma usun, et siin oleks vaja täpsustada. tavalises äh, eelarves jah, võib tõesti olla eraldi rubriik, kuid siin on pigem tegemist usaldusküsimusega. kuidas nõukogu kõike seda võtab? see peab olema selge, et siin me ei saa hakata seda küsimust läbi rääkima. kui me sellisest seisukohast lähtume, et see läbi räägib, vastuvõetav ei ole, siis läbirääkimisi ei toimu. kuid samas ei tähenda ka seda, et ei oleks vaja täpsustada teatud põhimõtteid, mille alusel me hakkame toimima, aitäh! jah, suur aitäh, lugupeetud härra Prokk! härra Verhofstadt palus veel sõna, nii et palun tehke nii lühidalt kui võimalik, sellepärast et meil on ainult väga vähe aega. jah, ma tahaksin lihtsalt rõhutada ühte, mida ka härra Brock ütles, eelarve küsimus nimelt äh, kuues või kolmas äh, sektsioon. ei ole õige, et äh, ei saaks parlamendi õigus kasutada, kui see amet on äh, kolmanda sektsiooni all. vastupidi, siin on kõik parlamendi õigused tagatud, nii et eh, siin ei ole vaja midagi üldse läbi rääkida, nad on lihtsalt garanteeritud. ning teiseks, selle kõik võib ette näha väga läbipaistvalt. kuidas? nimelt me võime eraldi peatüki luua kolmandasse sektsiooni. siin on erinevaid võimalusi, me võime üheksateistkümnendat, kakskümmend kolm aasta, kahekümne kuuendast rääkida, siin on erinevaid võimalusi selleks, et eh, niimoodi toimida kuid selle eeliseks on see, et tegemist, et see jääb ühenduse sektsiooni üldeelarvesse. ja see ei ole mingil juhul erandlik, näiteks ähm, Euroopa julgeoleku öö, äh, poliitika, siin on see niimoodi, meil ei ole eraldi ÜVJP juhul meil ei ole ju midagi muud ette nähtud, niimoodi see toimibki. nii et äh, oleks soovitav ikkagi see edasi kolmandasse sektsiooni ning lõpetuseks, mida me kardame, kui me loome eraldi sektsiooni eelarves selle ameti jaoks, tegemist oleks väga suure muudatusega tuleviku jaoks, iga kord, kui luuakse mingeid agentuure, ameteid, siis öeldakse, et vaadake, välisteenistus, me võime ju samamoodi nüüd hakati eh, toimuma. näiteks finantsjärelevalve asutuse puhul. osaliselt makstakse eh, nende eest ühenduse eelarvest, osaliselt jällegi äh, liikmesriikide poolt, kuuskümmend protsenti on rahastatud äh, ametitest äh, liikmesriikide poolt. kui aga me hakkame iga kord eraldi sektsioone looma, kui nõukogu või liikmesriigid tahavad midagi muuta, siis sellisel juhul äh, saavad nad ütelda, et teeme nii nagu välisteenistuse puhul, paneme ta eraldi, paneme ta eraldi sektsiooni. nii et tegemist oleks esmakordse eh, juhtumiga, kui eraldi eh, sektsiooni pannakse eelarve ning sellisel juhul tahetaks teha seda iga uue juhtumi puhul ka, kui liikmesriigid on eh, segatud ühenduse poliitikasse. järgmine kord saab see olema niimoodi kõikide finantsjärelevalveametite puhul ning jällegi, kui nõukogu on seotud, siis alati öeldakse, et, et tuleb jälle luua eraldi sektsioon me ei saa ütelda, et et niimoodi toimida ei saa. näiteks ka ÜVJP puhul äh, me teame, et nõukogu on ju seotud selle küsimusega ja ometigi see kuulab, kuulub kolmanda sektsiooni alla. suur aitäh ja ma usun, et äh, nüüd võime minna edasi järgmise punktiga. tahaksin tänada teid kõiki sõnavõttude eest tegemist oli tõesti äärmiselt äh, huvipakkuva aruteluga ning läheme nüüd edasi siis järgmise punktiga, mis puudutab Bosnia-Hertsegoviina resolutsiooni. tegemist on teise korraga, kui me arutame seda resolutsiooni eelnõud. meie komisjon on juba sügava arutelu läbinud proua Paak kõneles meil oma seisukohtadest ning nüüd me arutame muudatusettepanekuid, neid on sada üheksakümmend neli. ja need on siis tehtud proua Paki resolutsiooni eelnõu kohta. nii et palun natukene vaikust nüüd saalis, et me võiksime jätkata aruteludega. pärast tänast koosolekut äh, saab meie raportöör kokku variraportööridega, et välja töötada kompromissettepanekud ja nüüd annaksingi talle koheselt sõna. lugupeetud kolleegid, ma ei arva, et me peaksime selle raportiga pikalt tegelema, sest me oleme sellest juba kõnelenud. kõik, kes soovisid, on esitanud muudatusettepanekuid, neid on esitatud kokku sada üheksakümmend neli. nii et äh, pole olnud kaugeltki lihtne. see töö ei saa kindlasti ka nõustuda kõigi muudatusettepanekutega, kindlasti töötame välja mõned kompromissmuudatusettepanekud ja Strasbourgi nädalal üritan tutvustada kolleegidele kompromissmuudatusettepanekuid. on muudatusettepanekuid, mis raportit äh, vahetult parandavad, sest need on täiendused raportile, mulle meeldiks, äh, et kolleegid natuke vaiksemaks võtaksid, härra Verhofstadt, ma ei kuule enam, mis ma ise räägin. härra esimees, ei ole eriti viisaka, see ei ole eriti viisakas raportööri suhtes, ütleb esimees. proua Pakk jätkab mõned uuendused, meediaküsimus, vähemuste küsimus, seda on tõhustatud läbi teatud muudatusettepanekute. justiitsküsimused, sedagi tõhustatud, võitlus korruptsiooni vastu. kõik need aspektid ei tek-, ilmselt on, on probleemivabad, kuid on mõningaid muudatusettepanekuid, kus soovitakse kustutada kõike, loomulikult ei saa kõigega nõustuda ja otsustab enamus, mõned muudatusettepanekud on ehk võimalikud ja mõningad muudatused, ma arvan, et on võimalik esitada ka suulisi muudatusettepanekuid meie kompromiss läbirääkimiste käigus näiteks mõned riigid ei ole veel ratifitseerinud ja mõned juba on ratifitseerinud, seepärast tuleb siin vahet teha liikmesriikidel. vähemuste küsimus. see vajab eriti äh, tähelepanelikku lähenemist kui me loetleme vähemusi nimepidi, siis ma ei arva, et see on hea mõte. parem oleks rääkida lihtsalt üldiselt vähemustest ja halvast kohtlemisest või äh, ekslikust kohtlemisest, mis on saanud neile osaks. selleks, et vältida probleeme hääletusel. palun, kas te võiksite oma vestlused lõpetada, sest ma tõesti ei saa niimoodi kõneleda, ütleb raportöör raportis on, on mainitud konkreetseid nimesid. see võib-olla ei olegi hea idee, võib-olla oleks parem rääkida institutsioonidest nagu peaminister, president, ilma nimesid nimetamata. sest tähtis on meie jaoks inimeste ametikoht ja see annab ka kogu raportile neutraalsema värvingu. mitmed muudatusettepanekud puudutavadki neid nimesid nii et üritagem olla erapooletud, arvestada kõiki osapooli ja ärgem seega rääkigem isikutest, rääkigem ametitest. edasi, problemaatiline on äh, muudatusettepanekute esitajatele, kuigi ma, nagu öeldud, nõustun enamusega kompromiss muudatusettepanekute suhtes ja kui me Strasbourgis sellest äh, räägime, siis kohtun ka variraportööridega eelnevalt. kõrge esindaja küsimus. mina oleksin ettevaatlik, kuid siiski otsusekindel ja ma loodan, et me leiame ühisnimetaja. põgenike tagasipöördumine on teema, mida paljud kolleegid on puudutanud. Äh, ma nõustun selle laiendamisega. Srebrenica, sellest ma oma raportis ei rääkinud mitu variraportööri on rõhutanud selle vajadust, et mõned lõiked peaks rääkima Srebrenitsast. ja neil kolleegidel on õigus. tule mitte rääkida ainult äh, Serbiast, vaid äh, just äh, Serbiast Bosnia-Hertsegoviina kontekstis ja seda ma tahan ka saavutada läbi kompromissmuudatusettepaneku. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes näitasid üles huvi Bosnia-Hertsegoviina vastu ja kes äh, koostasid nii palju muudatusettepanekuid, nüüd viisarežiimi lihtsustamine, sellega on seotud ka mitu muudatusettepanekut, äh, üritame koostada sellise sõnastuse, mis rahuldab kõiki, samas tekitamata liigseid lootusi, millega võiksid kaasneda pettumused. olukord on võib-olla parem, kui võiks arvata, kuid ka mitte nii hea, kui võiks loota. nii et tuleb leida siin kesktee. inimkaubandus on samuti tähtis küsimus, Bosnia Hertsegoviina etendab siin erilist rolli sihtriigina ja päritoluriigina. olgem aga väga ettevaatlikud, kui me kedagi süüdistame. siingi ma üritan võimalikult sobiva sõnastuse leida. loomulikult tuleb toonitada, et Bosnia-Hertsegoviina äh, peab saama kutse osaleda NATO ühises tegevuskavas vaatame, mida toovad kolm järgnevat nädalat ja kohandagem teksti selle valguses. suur tänu ja ma loodan, et kolleegid on nõus vähemalt minu poolt valitud menetlusega ja ma loodan, et neid rahuldavad ka kompromissmuudatusettepanekud. suur tänu ja variraportöörina saab sõna proua Sargentini. suur tänu ja suur tänu, proua Pakk nende selgituste eest. ma olen nõus teiega, proua Pakk, et Bosnia resolutsioon öö, ähm, näeb hea välja ja näeb sõlt- ja tähelepanu sõltumatule meediale, selle roll demokraatia tagamisel on meie roheliste jaoks väga tähtis. kuid siiski üks küsimus. Te ütlesite, et ei taha nimetada nimesid, kuid millistest nimedest on siin jutt? kas me räägime inimeste nimedest või me räägime öö, äh, gruppe, mis on haavatavad, keda diskrimineeritakse Bosnia-Hertsegoviinas. meie esitasime muudatusettepanekud, kus on juttu geide, lesbide, transseksuaalide küsimusest ja kogu arutelust kes ei kuulu ühte suurde etnilisse rühma. nii et kui me tahame toimivat menetlust ja Bosnia-Hertsegoviina liitumist, siis me peame selgelt ka välja ütlema, mida me täpselt mõtleme, millised meie standardid on ja diskrimineerimise vastane võitlus on osa sellest. ja siin tuleb leida lahendus. eelmisel nädalal libekomisjonis, kus ma olen variraportöör viisarežiimi lihtsustamise osas Bosniaga, arutasime Bosnia edusamme ja seal oli näha mõningaid puudujääke, kuid siiski äh, ma loodan väga, et Bosnia-Hertsegoviina äh, ületab need puudujäägid menetlustes ja et on võimalik pärast suve viisade režiimi lihtsustamine. kuid eriti võimalus, et bosnialased hakkavad ilma viisata vabalt liikuma Euroopa Liitu, on suur samm edasi ja see võimaldab kogu piirkonna stabiilsusele kaasa aidata. ma tänan proua Pakki ja ma ootan meie kõnelusi järgmisel nädalal, et resolutsioonile lõplik kuju anda. suur tänu! Grazie, la kolleeg-. suur tänu ja sotsiaaldemokraatide nimel proua Poskurt. suur tänu. tahaksin kõigepealt tänada proua Pakki tema selgituste eest. ja nüüd ja mis puudutas siis erinevaid muudatusettepanekuid, olukord ei ole sugugi halb, raport oli hea juba alguses ja nüüd äh, koos täiendustega tundub ta olevat äh, täielik. sotsiaaldemokraadid on esitanud rea muudatusettepanekuid, eriti mis puudutab majanduslikku integratsiooni, noorte tööhõivet. ma arvan, et see on tähtis äh, ka erinevate etniliste rühmade integreerimisel Bosnias. Euroopa Liit lõppude lõpuks sai ka alguse majanduslikust koostööst. reformid ja vähemused neist proua Pakk juba rääkis, mul on üks küsimus. Te ütlesite, et vähemusi tuleks mainida üldiselt grupina, kuid mitte üksikult, kuid näiteks äh, roomad, mida mainitakse muudatusettepanekutes keda mainitakse muudatusettepanekutes. tegemist on siiski väga spetsiifilise küsimusega. mõni aeg tagasi leidis aset äh, roomade tippkohtumine Kordovas no, selle grupi jaoks on vaja eraldi strateegiat ja kui me nüüd mainime vähemusi üheainsa grupina, siis äh, me jätame mainimata näiteks roomade erilise olukorra. selge on, et tuleb parandada Bosnia põhiseadust. inimõiguste kohus on rõhutanud, et põhiseaduses on diskrimineerivaid aspekte. nüüd siseriiklikult ümber asustatud isikud, nende osas on vaja leida lahendus miljonid inimesed ei ole saanud tagasi pöörduda oma kodupaika, tuhanded inimesed ei ole saanud tagasi pöörduda oma kodupaika. ja lõpetuseks ähm, viisavabadus. loodame, et see toimub enne oktoobrikuiseid valimisi. Bene, allora i relatori ombra sono intervenuti. variraportöörid on nüüd sõna saanud ja nüüd äh, ülejäänud kolleegid kõigepealt proua Ibris Adžič. Tackar ordförande. Ehm, jag ska försöka fatta mig väldigt kort. Tack Doris för det utmärkta text. Suur tänu, ma teen äh, lühidalt. Suur tänu äh, Doris selle suurepärase teksti eest. Ma olin väga rahul äh, esimese lugemise faasis. ja on mitmeid asjaolusid, mida meil tuli uurida ja ma olen täitsa nõus, et me peame jõudma kompromissideni mitmetes küsimustes, võtame näiteks õigusküsimused, vähemusküsimused, meediavabadus, keskkonnaküsimused, küsimused, mis tegelikult ei ole vastuolulised ja on palju muudatusettepanekuid, kuid ma arvan, et nende osas on võimalik saavutada kompromiss, ma toetan Torisi algset teksti väga mitmetes punktides, me peame asju õige nimega nimetama on oluline, et me jääksime enda juurde kindlaks, aga ei annaks surveavaldustele järeldus, järele. me tahame head tugevat teksti Bosnia-Hertsegoviina vallas ja äh, kriitika äh, on kasulik. kriitika esitamine, äh, kriitilised lähenemised on üks osa meie tööst meie ülesandeks on äh, suhtuda küsimustesse kriitiliselt äh, ja ütelda asju õigesti välja siis, äh, kui selleks on põhjust. ma arvan, et Doris ei tohiks relvi käest panna ja mingeid suuri muudatusi pole vaja. kui me jääme oma kriitikas leigeks, kui samas on kriitika möödapääsmatu, siis äh, jah, kuhu me siis jõuame, nagu te teate, äh, Bosnias on äh, tulekul valimised ja ma arvan, et seetõttu on seda olulisem, et asjad saaks õige nimega nimetada eee.... suur tänu! ja härra Angurakis kuue fraktsiooni nimel. suur tänu! minu fraktsioon hääletab selle resolutsiooni vastu, vaatamata esitatud muudatusettepanekutele, sest need muudatusettepanekud ei tegele peamise probleemiga selles riigis, milleks on Euroopa Liidu koloniseerimispoliitika, mis ei võimalda Bosnia-Hertsegoviinal ja selle maa rahval saada suveräänseks omaenda maal. me oleme seisukohal, et Euroopa Parlament soovib äh, sõjalise kohaloleku lõppu ja Euroopa Parlament peaks äh, otsekohe sulgema oma esindaja ning samuti tuleks ÜRO esindus sulgeda. kuni nende küsimustega ei tegelda seni proua Paki poolt mainitud probleemid, mis selles riigis on olemas, muutuvad järjest tõsisemaks. ja võite seda kindlasti oma silmaga näha mõne aasta pärast. ärgem tehkem endale illusioone Pro, Bosnia-Hertsegoviina probleeme ei ole võimalik lahendada läbi viisade ärakaotamise, võimaldades neil vabalt, selle riigi kodanikel vabalt liikuda raportöör selgitab, et riigi probleeme me lahendada ei saa ja sellepärast võim-, peame võimaldama nendel inimestel vabalt liikuda Euroopa Liidus, et nad võiksid oma, oma elu paremaks muuta. meie ülesanne on pigem võimaldada nendel rahv-, sellel rahval ise oma elu üle otsustada. ja nüüd härra Katsin. suur tänu, härra esimees sissejuhatusena tahaksin ma kõigepealt avaldada tunnustust kolleeg Pakile selle väga äh, korrektse professionaalse raporti eest, mis on tõendiks tema pikaajalisest pühendumusest sellele riigile. siis õnnitlen teid, proua Pakk. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu asjaolule, et äh, Bosnia Hertsegoviinat äh, kirjeldatakse siin äh, toimiva riigina. Äh, julgeolekunõukogu ajutise liikmena on Bosnia-Hertsegoviina kaasatud ka oluliste küsimuste lahendamisse meie planeedile ja seda ei saa ja Äh, lähtudes äh, Julgeolekunõukogu äh, kogemustest, sammudest, tegevustest, mida Bosnias ja on lähtunud, jääb Bosnia-Hertsegoviinast väga toimiva riigi mulje ja ma arvan, et me peaksime rõhutama Bosnia-Hertsegoviina valitsusele, et kuna nad on maailma areenil nii edukad, siis sedasama peaks saavutama ka oma kodusel areenil. Bosnia-Hertsegoviina NATO-ga liitumine oleks suur saavutus ja looks paremad tingimused Bosnia edusammudele pärast valimisi praegusel hetkel valmistab kõige vähem, kõige rohkem aga muljet Bosnia-Hertsegoviinas valitsev äh, meeleolu ja, ja avad-, seal esitatavad avaldused ma olin paar päeva tagasi põhimõtteliselt šokeeritud, kui Zagrebis Republika Srpska peaminister äh, tuli lagedale järgmise avaldusega korvpallimatšil. ta külastas korvpallimatši täiesti protokolli väliselt, temalt küsiti, keda ta toetaks äh, siis, kui äh, finaal, finaalis oleks Bosnia-Hertsegoviina ja Horvaatia meeskonnad ja tema ütles ilma igasuguse viivituseta, et tema toetaks Horvaatiat, sellepärast et ta ei ole Bosnia-Hertsegoviina fänn. ja ei ole ühtegi riiki Euroopas, kus kõige kõrgema täidesaatva jõu esindaja ükskõik millises piirkonnas võiks teha selliseid avaldusi ja jääda järgmiselt, jääda seejärel siiski oma ametisse. see on äh, vääritu käitumine valitsuse esindaja poolt. ja ei saa põhimõtteliselt äh, ähm, mõist-, äh, tegemist on solvanguga poliitilise käitumise koodeksile ja tsivilisatsiooni suhtlusmeetoditele. selline provokatsioon, selline mürgine, mürgi pritsimine äh, toob kahju ka suhetele naaberriikidega, mitte ainult Bosnias. sellist käitumist tuleks hukka mõista iseäranis, pidades silmas, et tegemist on valimisaastaga. ja veel kaks asjaolu valitsev retoorika seoses äh, Balkani sõja ohvritega, iseäranis Bosnia-Hertsegoviinas, seda retoorikat kasutatakse ära selleks, et võita poliitilist poolehoidu, püstitatakse uusi monumenti, ähm, meenutatakse üha uusi ja uusi ohvreid, kuid äh, seda ainult äh, selleks, et seada varju valimi-, valimisküsimused, seda tuleks samuti hukka mõista. ja lõpetuseks tahaksin ma soovida edu teisel juunil toimuvale Sarajevo konverentsile. kui Bosnias on võimalik äh, jõuda kokkuleppele Euroopa lähenemise teel, äh, siis äh, me peaksime selliseid pingutusi toetama. härra Taaler. suur tänu, härra esimees ka mina omalt poolt tahaksin äh, avaldada tunnustust proua Pakile tema töö eest, äh, nii nagu on teinud minu eelkõnelejad, minu kolleegid. on selge, et proua Pakk on äärmiselt kogenud äh, Bosnia-Hertsegoviina küsimustes. on väga tore, et Euroopa Parlament saab ammutada kasu tema kogemustest. esimene raporti projekt oli suurepärane, kuid nüüd on asjad veelgi paremaks läinud Äh, täna tähistame me äh, Tiito surma kolmekümnendat aastapäeva, mõned veel mäletavad äh, Tiitot ja seda, et Jugoslaavia toimis tema isiku juhtimisel. kuid ainult kümme aastat kulus selleks ja pärast tee selle poliitiku surma lagunes Jugoslaavia koost ja selle la koos lagunemise protsessi suurimad ohvrid on Bosnia-Hertsegoviina kodanikud. seetõttu me peaksime kõik tajuma vastutust oma, oma õlul. kõik meie, kes me väljastpoolt saame aidata Bosniat, oleme vastutavad. ma ei mõista öö, meie vasakäärmuslastest kolleege, kes arvavad, et Bosnia peaks, Bosnia saatus peaks jääma Bosnia enda hooleks kas Bosnia on piisavalt tugev, et sellest äh, lagunemise protsessist, äh, kuhu ta on sattunud, lagunemise spiraalist, kuhu ta on sattunud, välja tulla, kas Bosnia on piisavalt tugev, kas Bosnia on suutlik oma riigis lepitusprotsess lõpule viia, stereotüüpide kasutamine lõpetada ja as-, asuda liikuma vastastikuse mõistmise ja tolerantsuse teel. ma arvan, et Bosnia ei ole veel praegusel hetkel selleks täiesti valmis ja sellepärast on sellel riigil vaja meie igakülgset abi Äh, see raport on suurepärane raport, nagu ma juba ütlesin, äh, sellepärast, et äh, siin räägitakse meediast, korruptsioonist, kohtusüsteemist, vähemuste probleemidest ja teistest olulistest küsimustest. ma tahaksin juhtida tähelepanu veel ühele asjaolu, Bosnia vajab viisa nõude tühistamist, viisavaba režiimi ja Bosnia vajab meie abi haridussüsteemi toetamisel. me peame investeerima rohkem noorte inimeste haridusse Bosnias, sellepärast et noortel inimestel on, noored inimesed saavad aidata Bosnia õigele teele. suur tänu, kolleeg Taalo. Euroopa Komisjoni laienemise direktoraadi esindaja härra Nürel suur tänu, härra esimees! ka meie tahaksime, kui vähegi võimalik, aidata kaasa selle suurepärase dokumendi koostamisele äh, ja veelgi täiuslikumaks muutmisele, kui lubate äh, mis puudutab Bosnia-Hertsegoviina põhiseadust, mis ei ole kooskõlas Euroopa Inimõiguste konventsiooniga, äh, kuid mis on vastuolus samal ajal ka meie Kesk-Euroopa vabakaubandusleppega artiklis seitse ja oleks väga hea, kui sellele oleks ka viidatud. ja siis, mis puudutab lisanõude tühistamist, siis äh, kuna Bosnia-Hertsegoviina ei ole veel täiel määral saavutanud äh, esitatud äh, nõudmiste täitmist, on jäänud veel mõningad saavutused, siis Äh, oleks kasulik, äh, kui äh, kutsutakse ametivõime üles oma kodutöö lõpetama. ja siis lõppkommentaarid proua Pakilt. suur tänu kõikide kommentaaride eest proua Boskurile, ütleksime et loomulikult on mitmeid ele-, erinevaid elemente, majandusareng on oluline, kuid selleks on vaja siseturgu. põhimõtteliselt Bosnia-Hertsegoviinas ei ole siseturgu, mis on äh, täiesti uskumatu, aga nii see on. ja mis puudutab töökohtade loomist, siis äh, siseturu puudumine muudab tööhõive suurendamise äärmiselt äh, keeruliseks, sellepärast et väga rahe, raske on ette, saada ettevõtteid investeerima. ja, ja loomulikult kompromiss ettepanekuid tuleb arvesse võtta, sellepärast et meil on vaja äh, abi romi puhul, romide puhul, äh, aga kui me räägime äh, äh, teise, teistest vähemustest, siis proua Poskuur, naised ei ole vähemus, nad moodustavad viiskümmend protsenti rahvastikust, nii et nemad võib välja jätta, aga samas äh, seksuaalvähemused, jah, need on küll olemas äh, ja äh, loomulikult tuleb selliseid äh, arvesse võtta, kui kedagi diskrimineeritakse nende seksuaalkäitumise poolest. mis puudutab põhiseadust, siis põhiseadust olen ma juba rõhutanud, sellepärast et minu jaoks on tegemist tähtsa küsimusega. ja äh, härra äh, Mirelli küsimus või kommentaar? mis kohtuotsuse vallas, äh, siis äh, ma arvan, et äh, oleks oluline, et neid küsimusi käsitletakse enne valimisi, kuid kui me vaatame nüüd ajakava, siis on seda väga raske teha enne valimisi, me nõuame seda, tegemist on karmide nõuetega, rangete nõuetega, mida on väga raske täita ja kui resolutsioon vastu võetakse, on juuni ja siis on jäänud kaks-kolm kuud ainult valimistele, ma ei tea, kas on võimalik selliseid nõudeid esitada tähtaega enne valimisi. loomulikult me tahaksime, et asjadega saaks ühele poole juba enne valimisi, kuid äh, ega me ei saa äh, siin äh, üle enda varju hüpata. ja kommunistidest kolleegile, kommunistidest pärit kolleegile tahaksime ütle, öelda, et abi puudumine, äh, puudulikkus äh, on päris häbiväärne, kui me äh, näitame üles nii vähe solidaarsust, kuhu me siis üldsegi välja jõuame, kui me mõtleme siin näiteks Kreeka näitele. me peame lihtsalt säilitama kaine mõistuse ja osutama õiget sorti abi meie eesmärgiks Bosnia-Hertsegoviinis, ükskõik mida me oleme teinud, on olnud aidata Bosnia-Hertsegoviina jalule, võib-olla me ei ole piisavalt pingutanud, ma võin sellega nõus olla, aga ma arvan, et viisa nõude tühistamise abil aitame seda riiki, viisa liberaliseerimise süsteem peaks aitama inimestel Äh, inimesi õigesti hinnata, nad ei tunne enam ennast alaväärtuslikuna, kuna neid ei lasta reis, äh, reisida. ja kui me võime kas või ümber nurga Bosnia-Hertsegoviina rahvale öelda, et ainult üks osa rahvastikust tohib viisavabalt reisida ja teised mitte, siis minu arust oleks tegemist veel mitmekordse karistusega. loomulikult meie resolutsioon ei äh, saavuta äh, palju, kuid vähemalt ütleb see meie arvamuse selgelt välja ja ma arvan, et tõesti, me peame asju õige nimega nimetama, pole mingit mõtet äh, olla liigselt viisakad, me peame poliitikute tähelepanu juhtima tähtsatele asjaoludele, sellepärast et nad on sellest huvitatud ja oma äh, tekstis oleme kutsunud äh, rahvast üles valimistel osalema, sellepärast et kui inimesed ei osale valimistel, siis äh, läheb, lähevad võimuohvrid propaganda, propagandistide kätesse. me pöördume kõige poole ja kõigi poole palume kõigil inimestel minna hääletama, sellepärast et siis on mõningatel äh, erakondadel raskem võinu ohjade juurde pääseda ja inimesed võib-olla hakka- ja poliitikud hakkavad mõtlema rohkem inimeste huvide ja vähem oma taskute täitmise peale. suur tänu! ja lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, härra Severing, kas teil oli siiski veel mõni kommentaar? Almost everybody, right people is almost everybody. Eh, punto seguente, motion, eh, mozione per eh, ja järgmine päevakorrapunkt on resolutsiooni projekt, mis käsitleb Euroopa integratsiooniprotsessi Kosovos. tegemist on esimese arvamuse vahetusega meie raportööri resolutsiooni projekti teksti üle. raportööriks on proua Ulrike Lunacek ja Balkani töögrupp juba käsitles seda raportit, seda resolutsiooni ja sellest arutelust lähtuvalt on raportöör ka oma resolutsiooni projekti muutnud ja ma kasutaksin võimalust enne, kui ma annan sõna proua Lunatšekile ja tuletaksin teile meelde, et äh, täna pärastlõunal ühineb meiega Kosovo välisminister ja nüüd annaksingi sõna proua Lunatšekile. suur tänu, härra esimees Very... ma arvan, et me võiksime seda pool tundi siin äh, efektiivselt kasutada. E, mitte ainult, et mina siis tutvuksin raportit, vaid et kolleegid ka ütleksid, millega te nõustute, millega mitte, millised teemad võiksid tekitada poleemikat. oma raportis, äh, nagu härra esimees ka ütles, me oleme seda juba arutanud Lääne-Balkani töörühmas, ma olen juba mõningad seal tehtud ettepanekud raportisse kirja pannud, minu peamine eesmärk oli rõhutada, et Kosovo jaoks on aasta kaks tuhat kümme kriitilise tähtsusega aasta nii valitsuse, EULEX-i, USA jaoks, Serbia jaoks, vähem kui kaks aastat, vähem kui, natuke rohkem kui kaks aastat pärast iseseisvust on tähtis, et Kosovo kodanikud tunneksid, et asjad liiguvad edasi, et koha peale nende igapäevases elus äh, miski muutub paremaks, sest äh, iseseisvus iseeneses ei lahenda probleeme ja probleeme on seal palju, millega tuleb tegeleda. ning äh, sel-, nende eest vastutajaid on erinevaid. kõigepealt äh, ma ei hakka üksikasjadesse nüüd laskuma, ma loodan, et te olete äh, dokumenti lugenud ja kommenteerite seda, kuid minu jaoks peamine on et Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi jaoks on tähtis, et Kosovo integreerimine Euroopa Liitu on üks Euroopa Liidu prioriteetidest ning et viisade ärakaotamine on prioriteet ka Kosovo jaoks. ma tean, et sellel aastal seda ei juhtu, kuid meie poolelt, Euroopa Parlamendi poolelt oleme me juba pikka aega survet avaldanud, et kõik endise kodan-, Jugoslaavia kodanikud saaksid viisavabalt reisida ning see puudutab ka Kosovo elanikke, et see saaks äh, teoks võimalikult ruttu ja et komisjon alustaks teekaardiga ja tule, esitaks selle. üks äh, suuri muresid minu jaoks on, mida ma olen ka kohapeal näinud, käisin Kosovos eelmisel nädalal, olin seal neli päeva, olin seal juba kolmandat korda. ja mis mulle tekitab muret, sõnaselgelt ma siia nüüd päris raportisse kirjutanud ei ole, kuid minu mure on, et meil pole täiesti ühist lähenemist Euroopa Liidu poolt tervikuna, mida jagaksid kõik liikmesriigid. ja me toetaksime albaanlasi, serblasi või ükskõik millist äh, rühma, kes Kosovos elab. ma olen seda öelnud, öeldes, et liikmesriigid peaksid tõhustama ühtset lähenemist Kosovole, sest vastasel korral me lihtsalt äh, kaotame mõjuvõimu äh, Euro-, me raiskame oma raha Euroopa kodanikud, kes töötavad seal kohapeal, meie jaoks äh, see kõik muutub järjest problemaatilisemaks. panin ka siia suhted Serbiaga. Äh, loodame, et tulevikus saavad olema heanaaberlikud suhted ja et piiriline koostöö Serbia ja Kosovo vahel on tõesti oluline Äh, kritiseerin ka erinevaid meetmeid, mida liikmesriigid kasutavad viisasüsteemide lihtsustamiseks. mõned liikmesriigid, ka minu koduriik näiteks, võtavad kuuskümmend eurot viisa eest ja mitte kolmkümmend viis. ja ma arvan, et äh, tuleb näidata kosovolastele, et Euroopa Liidu lähenemine on ühine, nii et, et kolmkümmend viis äh, kõikides liikmesriikides ja mitte erinevad meetmed liikmesriigiti. olukord pärast eelmise aasta valimisi, kohalikke valimisi Need olid esimesed valimised, nad korral viidi läbi ähm, edukalt, seda raport ka mainib. ja muudatusettepanekus räägitakse sellest, kui tähtis on toetada valitud äh, halduskogusid Serbia enklaavides, käisin ka eelmisel nädalal seal kohal ja neile teevad muret paralleelstruktuurid, mis on endiselt olemas toetus tundub, hakkavad kahanevat lõuna pool, sest kogu äh, tähelepanu on pööratud põhjale. seega tähtis on, et põhja strateegia puhul tore on, et see algas, aga tähtis on ka, et äh, nagu ma muudatusettepanekus ütlen, et äh, et avaldatakse survet nendele serblastele, kes tahavad teha koostööd Kosovoga ja see on murettekitav. nüüd EULEX-i edu. olukord on väga kriitiline ja enne kui ma, tahaksin seda öelda enne, kui minister siia kohale jõuab. EULEX teostas esimese operatsiooni Transpordiministeeriumis otsis läbi ka transpordiministri maja. uurimine on näidanud, et minister ja teised ministeeriumi töötajad on osalenud korruptsioonijuhtumites. loodetavasti EULEX ja prokuratuur saavad ka süüdistuse esitada ja süüdlased võetakse vastutusele. nii et korruptsioonivastane tegevus peab toimuma kõikidel tasanditel, kaasa arvatud kõige kõrgematel on räägitud politiseerimisest, meedia pluraalsus on tähtis, Doris Pakk mainis seda samuti töörühmas, haridus on väga tähtis, ma olen nõus, keeleküsimused, härra Taaler on rõhutanud neid, ning keskkond, energeetika, transport, terve see temaatika vajab samuti mainimist. sellega ma ka lõpetan ja tahaksin nüüd kuulata teie kommentaare. Grazie, kolleeg Lunacek, allora la.... suur aitäh, proua Lunacek. ning härra Panseri, kes on äh, sotsialistide variraportor. jah, suur aitäh ja paar lühikest märkust minu poolt proua Lunatšek minu meelest on teinud tõesti head tööd. tema raportis on ära toodud peamised aspektid selles küsimuses, sest et meie sooviks on aidata Kosovol edasi liikuda integratsiooni teel. me ei saa jätta seda riiki ootuste, lootuste küüsi ja me peame selle piirkonna osas edasi liikuma. me ei saa samuti lubada endale mm, seda, et äh, laskume lõputa aruteludesse. meil on vaja tagada piirkonna stabiilsus, selles osas me oleme kõik ühel meelel. Euroopa Liit soovib siin olla Kosovo tuleviku osas üheks peamiseks mootoriks. olukord ei ole küll ideaalne praegu Kosovos, seda ei saa eitada kuid äh, mingit alternatiivi sellele ei ole, et me aitame Kosovol läheneda Euroopa Liidule. küll olu-, äh, seisukohti on erinevaid, kuid äh, ma tahaksin, et poliitilises plaanis siin Euroopa Parlamendis me lähtuksime ühenduse nägemusest, mitte valitsuste vahelisest nägemusest. vastasel juhul on meil keeruline leida lahendust nagu me näeme seda ka teiste kriiside puhul, nagu näiteks majandus ja äh, finantskriis, mis on tabanud erinevaid riike. ma arvan, et raportis oleks vaja täpsustada teatud aspekte, äh, seda selleks, et saavutada eesmärke, mis me oleme püstitanud ja eriti just kolmes punktis. esmalt, raportis proua Lunatšek kutsub liikmesriike üles, isegi neid, kes ei ole tunnustanud Kosovos iseseisvust ühise lähenemise osas äh, liikuma. jah, see nõuanne on hea, kuid milleks selline ühine lähenemine? ma arvan, et me peame ikkagi endale selle küsimuse esitama. taoline ühine lähenemine peab põhinema Kosovo juriidilisel staatusel ning äh, selles osas me ei saa enam tagasi pöörduda. siin ei tohi mingeid kahtlusi olla, vastasel juhul taolisel ühine ühisel lähenemisel ei ole üldse mingit mõtet. teiseks, see piirkondlik koostöö, see peab äh, põhinema ka Euroopa äh, ka integreerumise poliitilistel äh, kriteeriumitel, samuti peab see lähtuma hea naabruse põhimõtetest ma arvan, et siin on ka seos Kosovo arengu ning Serbia kandidatuuri äh, vahel liitumisel Euroopa Liiduga. osad leiavad, et äh, mingit seost küll ei ole Kosovo ning Serbia äh, kandidatuuri vahel. mina aga usun, et selline seos siiski on olemas. ja kolmandaks, ja seda on igati õigustatult ka käsitletud siin, EULEX-i roll seda on kritiseeritud, on tekkinud kahtlusi, seda eriti seoses eesmärkidega, mis me endile algselt e-, püstitasime ning mis koha peal on toimunud. ma ei tea, kas nüüd see valitud tee on just õige, kuid ma tahaksin äh, teha ettepaneku ad hoc delegatsioonist, mis koosneks parlamendi ja komisjoni liikmetest ning see ad hoc komisjon võiks koha peal jälgida EULEX-i tegevust. Euroopa Liidu usaldusväärsus sõltub Euluxi tegevusest. Need on need kolm punkti, mille kohta ma olen teinud muudatusettepanekuid ja ma tahaksin lõpetuseks veel õnnitleda proua Lunatšeki tehtud töö eest, aitäh! esimees, aitäh! hästi, kaks minutit igale sõnavõtjale. härra Donjon, palun suur aitäh, ma tahaksin esmalt õnnitleda proua Lunatšeki tõesti suurepärase raporti eest, mis ma leian, on väljapaistev ja käsitleb niivõrd erilist ja delikaatset olukorda. kaks aspekti ma esmalt ma tahaksin meelde tuletada. et Kosovos on tagatud stabiilsus tänu EULEX-ile, Kosovo valitsusele, SCAFUR-ile ning tänu ka Belgradi valitsusele, kes on äh, vältinud provokatsioone eh, ja on vastanud eh, diplomaatiliselt erinevatele olukordadele. paljud eh, inimesed, eriti nende riikide esindajad, kes ei ole tunnustanud Kosovot, on ütelnud, et võib tekkida ebastabiilne olukord, seda ka ei ole ja seda tuleb rõhutada. ning teiseks lõikes kolmteist ja see on üks vähem tähtis punkt, kurdi kohtuasi. ma usun, et Kurti eh, mainimine, see tekitab liigselt eh, kõmu ning eh, see isik ilmtingimata ei vääri taolist tähelepanu. üks sisulisem punkt aga, neljas punkt, suhted Serbiaga, ma usun, et meie kohustuseks on samuti vaadata tulevikku ja kui te äh, ütlete, et suhted Serbiaga on olematud, siis äh, siin me peame ikkagi julgustama dialoogi Serbia ja Kosovo vahel. me teame kõik väga hästi, et poliitilisel tasandil saab see dialoog olema äärmiselt keerukas, kuid me peame julgustama võib-olla äh, operatiivsel tasandil taolist dialoogi ja seejärel poliitilisel tasandil, kuid Euroopa Parlamendina me ikkagi peame nõudma, et taoline dialoog toimuks, on täiesti vältimatu, et see dialoog aset leiaks tahaksin lisada, et enamus Kosovi juhte on endiselt äh, Belgradi äh, vahistamise äh, käsu all. ma arvan, et siin me peame edasi liikuma, jah, tõesti öeldakse, et tegemist on sõjaaegsete käskudega, kuid see, et nüüd Kosovo juhid on äh, vahistamiskäsu all endiselt, see on täiesti vastuvõetamatu ja praeguses kontekstis see enam ei sobi. ning veel põhjaosa. Te mainisite jah, et põhjaosas on olukord väga eriline, väga tundlik. ma arvan, et ühest küljest me peame meeles pidama, et äh, põhja eraldamine ei ole üheks äh, võimaluseks Belgrad võib-olla tahab seda, kuid samas oleks vaja eh, ka järk-järgulist lähenemist eh, põhjaosas. Eh, põhjaosa osas me ei tohiks massilist kohalolekut tekitada üleöö, kuid see peab järk-järgult toimuma ning mehhanism tuleb välja töötada, et see laabuks takistuseta. aitäh! suur aitäh ja kolleeg Severin uh,. Sri... tänan esimees, kolm märkust kõigepealt. enne kui me saame rääkida Kosovo integreerimisest Euroopa Liitu, peaksime mõtlema sellele, kuidas anda Kosovole abi selleks, et ta võiks olla sõltumatu kaasaegne üksus. see peaks olema tähtsuselt esimene, kõige pakilisem üleanne ja siis alles tuleks rääkida eurointegratsioonist ja teiseks ma olen nõus, et on seos Serbia ja Kosovo vahel, kui me räägime eurointegratsioonist. kuid see seos ei tähenda, et me saame Serbiale esitada tingimusi sõltuvalt sellest, milline on tema poliitika Kosovo suhtes. ma arvan, et see ei ole õige seos see õige seos on, kui me saame leida lahenduse kogu piirkonna jaoks, selleks, et nad taas rahvusvahelise legaalsuse rajale tuua ja selleks, et oleks mõistlik poliitiline lähenemine. ja kolmas märkus, me peaksime jaanalinnu poliitikat vältima. see peegeldub mingil määral selles raportis. meil on probleem, meie probleem, see, et meil pole ühist seisukohta Kosovo suhtes ja me ei saa nõuda, et need, kes on Kosovot tunnustanud, selle tagasi võtaksid, ega nõuda ka neilt, kes tunnustanud ei ole, et nad Kosovot tunnustaksid. status quo ante ei ole lahendus, kuid praegune olukord ei ole lahendus. selleks, et meil võiks olla ühine lähenemine, nagu kolleeg ütles õigesti, peaks meil olema ühine nägemus tuleviku osas, mitte mineviku osas ja sellepärast oleksin ma soovinud, et raportis võiks juba uurida ideid, mis pisut näitaks, millises eesmärgi suunas me liigume. ja minu arvates me ei saa jupi haaval lahendust leida riik riigi haaval, ei, meil on vaja regionaalset äh, arusaama ja regionaalset projekti. La parola la collega Muniz aitäh ja proua Muniks. Eh, jah, ma olen nõus sellega, mida härra Severin ütles, tõesti stabiilsuspiirkonnas ning eh, Euroopa eh, poolse valitsuse olemasolu tegemist on oluliste asjadega praegu on tegemist riigiga, äh, keda ei, veel mõned riigid ei ole tunnustanud rahvusvahelisel tasandil. ja julgeolekunõukogus pole ka täielikku üksmeelt. nii et me peame pöörduma liikmesriikide poole ja nõudma, et kõik tunnustaksid äh, seda riiki. Euroopa Parlament ei saa ka nõuda liikmesriikidelt, et nad tunnustaks äh, Kosovot, sellepärast et taoline tunnustamine äh, taolise tunnustamisega käivad kaasas ka muud aspektid, muuhulgas ka Serbia valitsusele lähenemine. ma arvan, et Kosovo kohta käivas raportis tuleks nagu härra Danjani raportis mainida ka viisade liberaliseerimist. siin tuleks Äh, lähtuda ÜRO resolutsioonist kaksteist nelikümmend neli äh, raporti koostamisel, ma tahaksin tänada veel raportile tehtud töö eest, kuid siiski teatud äh, nüansse oleks vaja. eriti, mis puudutab Kosovo rahvusvahelist legitiimsust. ei ole vastuvõetav, et me siin nõuame liikmesriikidelt selle riigi tunnustamist, välja arvatud juhul, kui me järgime ÜRO tingimusi jah, nüüd ma annan sõna härra Katsinile, kuid äh, ma tahaksin enne ütelda kolleegidele, et me jätkame pärastlõunal viisteist, viisteist, mitte viisteist null null, viisteist, viisteist veerand neli, kui tuleb Kosovo välisminister. et mitte kell viisteist null null, vaid viisteist viisteist. härra Katsin, palun. Äh, suur tänu, ma rõhutaksin, et on vajalik dialoog Serbia ja Kosovo vahel kuid ma tahaksin vastata ka härra Danjanile. ta ütles, et on raske edendada suhteid naabrite vahel, kui puudub dialoog. raske on omada heanaaberlikke suhteid, kui Serbia väidab, et Kospia pole, Kosovo pole mitte naaber, vaid osa Serbiast nii et olukord on üsna ebaselge. staatuse küsimus on siin võtmeküsimuseks. selle, nii et ma loodan, et dialoog Belgradi ja Pristina vahel viib koostööni mõlema riigi esindajate vahelisele kohtumiseni konverentsil. teiseks dilemma, mis puudutab osalust ja teisalt segregatsiooni. serblased käisid kohalikel valimistel, neil on kohalik omavalitsus ja see kohalik omavalitsus on ilma igasuguste rahaliste vahenditeta. nii et nüüd, kui nad on saanud võimule ja nad peavad täitma ka inimeste ootusi, peame suurendama rahalist abi Serbia kogukonnale Kosovos ja peame võimaldama neil tõsta usaldust kohalike omavalitsuste vastu. ma ei ole nõus nendega, kes ütlevad, et me peame säilitama stabiilsust. Kosovo ongi olnud juba mõnda aega stabiilne. tuleb suurendada stabiilsust ja selle valguses on tähtis et Kosovo põhjaosas on avatud Euroopa maja. seda tuleb kindlasti tervitada. nüüd viisarežiimi lihtsustamine on seotud lubadustest kinnipidamisega. nõukogu ja komisjon on Euroopa Parlamendile andnud teatud lubadused ja seepärast peavad nõukogu ja komisjonid ka oma lubadusi täitma. ja õnnitlused raportöörile ja suur tänu. kolleeg Kacin, la parola al kolleeg aitäh, härra Katsin. härra Taale, palun. Hvala lepa, gospod predsednik. suur tänu, härra esimees. tahaksin avaldada tunnust, tunnustust raportöörile proua Lunatšekile, et ta on pidanud seda kuuma kartulit oma kätes äh, žongleerima, ta on teinud oma töö väga hästi. Kosovo on äh, Kosovoga seoses mitmeid raskuspunkte äh, Jugoslaavia, Serbia puhul üritas Milosevic äh, olukorda lahendada, Albaania rahvast küüditades nii-öelda ja nüüd on seetõttu sõltumatu Kosovo meil ja me peame sellest oma edasises töös ka lähtuma. ma arvan, et me peame tunnistama, me peame nõudma, et Pristina ja Belgrad alustaksid dialoogi ja minu meelest oleks parim lähenemine äh, jääda enda juurde kindlaks, teisi lahendusi pole ja äh, Kosovo ja Serbia ühinevad taas siis, kui nad on Euroopa Liidus, tegemist on retoorilise küsimusega. ja kui äh, Kosovo oleks Serbiasse integreeritud, see on retooriline kas üldsegi Serbia tuleks sellega toime. ja teisest küljest ma peaksin praegusel, tahaksin praegusel hetkel avaldada tunnustust Belgradi äh, valitsejatele oma ratsionaalse lähenemise eest, aga samas ilma dialoogita edasi ei saa, praktilised küsimused tahavad lahendust ja ma sooviksin Hispaania eesistujale edu Balkani konverentsi korraldamisel Sarajevas juba näeme, äh, milline viga oli äh, Sloveenia äh, Balkani konverentsi ignoreerimine, tegemist oleks olnud üks väga, väga hea, tegemist oleks olnud hea ettevalmistusega Sarajeva konverentsile. eesistuja ei teinud piisavalt oma, oma tööd, aga nüüd me peame mõtlema selle üle, kuidas me Pristina ja Belgradi saaksime Balkani konverentsil ühise laua taha ühendada poi Nikolai e Tokes. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κόπα, απλό Νικολάη. Suur tänu, esimees. suur tänu, proua Lunatšek, nende jõupingutuste eest. tegemist on väga keeruka küsimusega, nagu kolleeg Taaler ütles. on, on tegemist tõesti kuuma kartuliga. see on seotud Kosovost staatusega. meie ees on Euroopa Parlamendi raport. küsige, milles on võimalik kokku leppida, kus on erimeelsused. on neid, kes on tunnustanud Kosovo iseseisvust ja neid, kes seda teinud ei ole. tahaksin korrata taaskord, et riigid ei iseseisvu läbi enamuse otsuse, vaid läbi rahvusvahelise õiguse ja seda tingimust siiamaani veel Kosovo puhul ei täideta. seega juriidiline alus äh, proua Lunatšeki tekstis on väga tähtis aspekt ja ma olen kolleegiga nõus. me peame viitama Kosovole vastavalt äh, resolutsioonile kaksteist nelikümmend neli. probleem on tõsine Kosovo ja Serbia vahel Sergia pidi äh, täitma täiendava kriteeriumi liitumiseks Euroopa Liiduga, ehk siis koostöö äh, endise Jugoslaavia kriminaalkohtuga. ja nüüd on tekkinud uus kriteerium, et tuleb tunnustada Kosovot. see on fakt. ja ärgem suurendagem survet Euroopa-meelsele valitsusele Belgradis Euleksi kohta, ma olen nõus härra Danjaniga, me peame järk-järguliselt Euleksi programmi ellu rakendama, sest vastasel korral öö, tekivad öö, vastureaktsioonid regionaalsetele küsimustele osutatud tähelepanu Euleksi poolt on võimaldanud ära hoida konflikte ja ma arvan, et see on õige tee meie jaoks ja lõpetuseks äh, organiseeritud kuritegevus. sellest räägitakse äh, lõikes üheksa Kosovo põhjaosas. ma tahaksin proua Lunatšekilt selgitust. see puudutab kogu territooriumi tegelikult. ja nüüd kultuuripärand Kosovos ja selle kaitse ja õigeusu kloostrit, neid tuleb kaitsta. E- kolleeg Nikolai. kolleeg Nikolai ja siis kolleeg Taakes. palun tehke lühidalt. tänan, see on tšerko abordare poliitika, pentru că riscă să devină. suur aitäh Äh, võib juhtuda, et äh, see küsimus muutub äärmiselt poliitiliseks, me peaksime aga keskenduma rahvusvahelistele õigusnormidele. Kosovo juriidiline staatus äh, peab vastama rahvusvahelistele eeskirjadele. ma leian, et tuleb vaadata kuivõrd äh, taolised äh, rahvusvahelised äh, normid on üldse kohaldatavad sellele piirkonnale? ma arvan, et me ei tohiks siin loobuda Kopenhaageni kriteeriumitest, need on esmatähtsad selles osas, mis puudutab riikide vastust Euroopa struktuuridele. proua Lunasek annab peaaegu õige ülevaate Kosovo olukorrast, kuid kindel on see, et stabiilsus tuleb tagada, praegu on stabiilsust poliitilisel tasandil tagatud, kuid me äh, siiski, siiski poliitiline stabiilsus ei ole püsiv nähtus isegi äh, palju äh, majanduslikult tugevamate riikide puhul. samuti sotsiaalsed küsimused me teame, et üle neljakümne protsendi on tööpuudust äh, selles riigis, nii et kõik see võib jällegi endaga kaasa tuua äh, probleeme kogu piirkonnas või mõjutada kogu piirkonna stabiilsust. ma tahaksin samuti ütelda, et äh, need küsimused, millega me tegeleme, mis puudutavad valitsemist, ja mis on seotud samuti organiseeritud kuritegevusega, see puudutab mitte ainult seda piirkonna, vaid äh, kõiki, kõik see võib jällegi tekitada äh, piirkonna äh, juriidilise staatuse osas küsimusi. me küll tervitame seda, et stabiilsus on, seda tuleb tugevdada, me tervitame koostööd, kuid eurooplastena on meie jaoks oluline, et peetakse kinni ka rahvusvahelistest normidest ja taoline vastutus peab olema tagatud. sõna, Elnök úr suur tänu, härra esimees. ma leian, et mu hea kolleeg Ulrike on teinud ära suurepärase töö aga ma arvan, et me peaksime vaatama Bosnia ja Kosovo integratsiooni küsimust äh, täiendusena meie raportile, sellepärast et Kosovo küsimust äh, tuleb äh, vaadata laiemas kontekstis, me ei tohiks unustada, et sellel riigil on oma ajaloopärand kanda, kommunismi ajastu pärand ja Euroopa Liit, Euroopa Parlament peavad olema rangemad ja nõudma integratsiooni äh, ja äh, rõhutama, et Serbia integreerimine, äh, serblaste integreerimine on rahu taga, tagamise aluseks. meil oleks vaja lepitust, mis aitaks olukorda parandada me oleme rääkinud dialoogist, kuid paistab, et me ei suuda saavutada kokkuleppeid kahekümne seitsme liikmesriigi vahel. mina olen näiteks Rumeeniast pärit ungarlane ja äh, Rumeenia ei tunnusta Kosovot, kui meie omavahel ei suuda Euroopa Liidus kokkuleppele jõuda Kosovo küsimustes, kuidas äh, siis me võime eeldada, et nemad jõuavad kokkuleppele? ma arvan, et me peaksime jätkama oma dialoogi äh, Hispe-, Hispaania, Rumeenia, Kosovoga ja me peaksime vaatama äh, kogu, äh, üle ka kogu Serbia küsimuse. ja enne, kui me kuulame, mida proua Lunatšekil on lõpetuseks öelda, härra Merel komisjonist äh, Äh, võtab samuti sõna ja palun tehke lühidalt, sest meil tõesti ei ole aega. Äh, suur aitäh, esmalt ma tahaksin tänada Paulune Tšeki tõesti väljapaistva raporti eest. me oleme nõus, et kaks tuhat kümme on võtmetähtsusega aastaks Kosovo jaoks, kuid äh, meie jaoks tähendab see seda, et ka Pristina peab tegema tõsiseid jõupingutusi, eriti õigusküsimustes viisade liberaliseerimise küsimuses, jah, siin on antud lubadus protsessiga algust teha, kuid me alati ütelnud, et selleks on kaks eeltingimust, esmalt on vaja äh, Äh, tagasivõtmise kohta äh, seadusandluste Pristinas vastu võetud ning teiseks peavad olema tagatud ka tingimused selleks, et äh, taasintegreerida need inimesed, kes on Kosovosse tagasi pöördunud. kui need tingimused on täidetud ja me loodame, et mais-juunis see nii saab ka olema, siis jah, me oleme valmis liberaliseerimisprotsessiga algust tegema. nüüd põhjaküsimustes seal ei ole avatud mitte ainult Euroopa Maja, vaid eh, Euroopa Komisjon ka rahastab projekte juba viimase kolme-nelja aasta jooksul eh, põhjaosas. nii et eh, põhjas on olemas meie pidev kohalolek ja härra Katšin nagu ütles, me hiljem pakkusime Serbia omavalitsusele, mis Kosovos valiti hiljuti, omapoolset abi munitsipaalküsimuste laha, lahendamisel. EULEX-i küsimus on keerukas. ma arvan, et tolliküsimustes me oleme saavutanud tõsiseid edasiminekuid, samuti politsei osas, eh, Kosovo serblaste integreerimisel politseisse, samuti eh, kuid siiski justiitsküsimustes me oleme näinud, et ei ole võimalik väga kiirelt äh, küsimustes edasi liikuda, sellistes küsimustes nagu näiteks korruptsioonivastane võitlus. siin tuleb kinni pidada erinevatest nõudmistest, et see valdkond on väga keerukas. ja veel viimane punkt, ma olen nõus igati härra Donžaniga, Äh, erinevalt äh, halbade uudiste kuulutajatest, äh, kuulutajate arvamusest on siiski Kosovo stabiilsus tagatud, alal hoitud ning see on iseenesest juba tubli saavutus. aitäh ja lõppsõna saab kolleeg Lunatšek. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka kõikidele kolleegidele kommentaaride äh, arvamuse avalduste, palvete eest, äh, ma olen valmis äh, neid arvesse võtma või siis äh, vähemalt nende üle arutlema, sest nagu te võisite juba ette arvata, siis mõnedega ma pole kindlasti nõus, aga teistega olen ma nõus ma kohtun enne muudatuste ettepanekute esitamise äh, tähtpäeva, tähtaega, mis on kaheksateistkümnes mai, ka kõigi äh, variraportööridega ja kui on äh, veel olulisi asjaolusid, millele tahaksite minu tähelepanu juhtida, tehke seda. kuna väga paljud kolleegid tänasid mind, avaldasid mulle tunnustusi, tahaksin ma tänada teid nende eest ja siis tänada ka sekretäriaadi esindajaid ja omaenda äh, abilisi, kes on äh, ka olnud selle dokumendi osale-, koostamises osalised. härra Danjean mainis, et äh, me peaksime Serbia ja Kosovo küsimust lahendama, aga nagu teised on öelnud, äh, ma olen nõus, aga, aga, aga küsimus on, kuidas me seda teeme või kelle vahel me peaksime seda lepitustöö ja dialoogi looma. ja mina arvan, et me peaksime dialoogi toetama kodanikuühiskonna tasandil, kodanikuühiskonna tasand omakorda võib siis avaldada survet valitsustasandile see oleks äh, rohkem Euroopa meele lähenemine. siis Kurdi äh, kohtuasi, ma peaksin, äh, ma, ma olen rääkinud erinevate äh, inimestega ja jõuleks äh, Juuleksi lähenemine on talle rohkem toetust toonud ja ma arvan, et teised uurimised, eeluurimised aitavad meile kurdi juhtumi politiseerimisest üle saada. ja härra Severin ja mõned teised ütlesid, et ei tohiks seostama äh, Serbia äh, Euroopa integratsiooni ja äh, Kosovo sõltumatuse tunnustamisega ma pean tunnustama, et ka minul e-, endal äh, aga mina ise suhtlesin paar-kolm aastat tagasi kogu selle protsessi käigus sellesse kriitiliselt, kuid aga nüüd ma arvan, et me peame Serbiale siiski survet avaldama, sellepärast et muidu võib meil äh, tekkida uus Küpros ja selle Euroopa Liidus ja sellel ei ole mingisugust mõtet. ja see on küsimus, kus ma ei tahaks kompromissile minna, ma arvan, et äh, see seab ohtu kõik meie pingutused Kosovos ja ma arvan, et me peaksime loomulikult toetama Serbiat kõiges, mida nad teevad, kuid äh, ma arvan, et äh, seal on küll üsna konk-, konk-, konkreetse, konkreetne selle sidega Euroopa Liiduga liitumise teega. siis see jaanalinnu poliitika, ma ei näe seda sellisena. ma ei ma ei äh, palunud kahekümne kahel äh, liikmesriigil äh, oma Kosovo tunnustust tagasi võtta ega konkreetselt palunud viiel riigil seda tunnustada, aga meil oleks vaja ühesugust lähenemist ja see tahaks, see tähendab minu jaoks seda, et ma tahaks, et viis veel tunnustamisest äh, ilma jäänud riiki või tunnustamisest loobunud riiki seda teeksid lõpuks, äh, siis härra Katšinile ja härra Taalerile ütleksin ma Sarajevi, Sarajevo konverentsi äh, kohta, et seda ma küll raportisse või resolutsiooni projekte ei kaasa, kuid ka mina loodan, et Hispaania eesistuja saavutab häid tulemusi. Juuleks, Juuleksi olulisuse on maininud ilmselt kõik, ma olen teiega nõus, kuid ma mainiksin, et nüüd on meil seal ka teatav konflikt seoses oma Atlandi-ülese partneri Ameerika Ühendriikidega ja ma loodan, et me jääme jälle enda juurde kindlaks selles osas, kuidas me julgeksid nende töös toetama ja siis veel, härra Merel, te äh, mainisite ühte asjaolu, ma tänaksin teid selle eest, nimelt äh, viisa liberaliseerimise lubadus äh, ja me loodame, et kui Kosovo täidab vastavaid nõudeid, siis viisa liberaliseerimise protsessiga hakatakse ka pihta seda alustatakse, ma tahaksin öelda, et kõik ministrid, kellega ma Kosovos rääkisin, olid äh, valmis seda tegema, olid valmis allkirjastama äh, tagasivõtmise küsimust äh, ja olid valmis inimesi tagasi võtma, kuid tegemist on ka äh, ja kuid Kosovol on äh, ressursiprobleem, neil lihtsalt puuduvad äh, rahalised ressursid selle tegemiseks. see oleks minu kriitiline ähm, pöördumine liikmesriikide poole, ma ei saa aru, miks kümme tuhat inimest Saksamaale on nii suureks probleemiks, sellepärast et äh, Saksamaa, äh, Saksamaal nad ei ole probleemiks, Kosovos nad seda on, aga muidu on, äh, ma loodan, et tingimused täidetakse ja tõesti alustatakse ka viisa liberaliseerimise protsessi koos vastava teekaardiga.